enne natukene aega ja nüüd on meie koosoleku aega ka pärastlõunal muudetud, peame harjuma sellega, et koosolek algab nüüd neliteist kolmkümmend. meenutasin teile seda hommikupoolikul, aga tundub, et kõigile see siiski meelde ei jäänud. nii, nüüd läheme tähtsate küsimuste juurde ja mul on väga hea meel siin tervitada Ruumen Borotsanovit, kes on Bulgaaria põllumajandus, toidu ja metsandusminister ning meil toimub temaga arvamuste vahetus Bulgaaria eesistumise prioriteetide üle. tere tulemast, härra Borotsanov! me kohtusime juba täna hommikul äh, koordinaatorite koosolekul koordinaatoritega ja teil on ka päris palju kohtumisi selja taga saadikutega meie komisjonist. Te kindlasti mäletate ka, et Bulgaaria eesistumise motoks on see, et ühenduses peitub jõud ja me jällegi võitleme ühtse ja solidaarse Euroopa eest täna tahaksime rohkem kuulda prioriteete kohta, mis puudutavad põllumajandust, aga meil tuleb rääkida ka ühisest põllumajanduspoliitikast pärast kahe tuhande kahekümnendat aastast, mitmeaastasest finantsraamistikust, mõelgem ka volinik Hogani teatise peale mis avaldati novembrikuus ja peale selle on veel terve rida tähtsaid päevakajalisi küsimusi, mis kõik vajavad arutamist. me oleme juba varem rääkinud sellest, et tuleb tugevdada äh, väärtuste ahelas just äh, põllumeeste rolli ja ka tooteahelas samamoodi tuleb meil tegeleda üleilmastumisega, maailmaturuga ja see kõik äh, mõjutab ka Euroopa põllumajandust ning majandust üleüldisemalt. Te ei vastuta ju mitte ainult põllumajanduse eest ministrina, vaid äh, te olete ka finantsekspert, te töötasite varem Rahandusministeeriumis ning äh, see kõik on meie jaoks huvitav, eriti kui mõtleme rahvusvaheliste suhete peale. ning oma kogemustega on teil ka väga suur veenmisjõud äh, rahaliste küsimuste lahendamisel meil on väga hea meel, et teie olete tulnud täna siia esindama Bulgaariat kui eesistujamaad. ja me oleme teid valmis toetama, teiega koostööd tegema, samal ajal loodame ka teie toetuse peale just siin põllumajanduskomisjonis ja ka üleüldiselt institutsioonide vahelises kolmnur-, kolmnurgas, kus asuvad nõukogu, komisjon ja parlament ja mis on meie töö keskmes. Te teate, et on teatud valdkondi, kus parlamendil kaasotsustusõigust ei ole ja et me tihti peame pidama lahinguid äh, pädevuste üle, sest komisjon ei soovi äh, pädevusi meile üle kanda. aga te teate seda kindlasti väga hästi, nii et härra Borutšanov, teil on sõna, palun. Thank you. Уважаеми господин председател, уважаеми заместник председател. Aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud aseesimehed, lugupeetud komisjoni liikmed, lugupeetud külalised mul on väga suur au kohtuda teiega ajal, mis on põllumajanduse arengu ja üleüldiselt Euroopa Liidu arengu jaoks väga tähtis. selleks, et teile esitleda äh, Bulgaaria esimese eesistumise prioriteete. järgmise kuue kuu jooksul Bulgaaria kavatseb olla Euroopa Liidu tegevuskava äh, taga mootoriks, me oleme poliitiline juht, esindaja ja koordinaator ning ka lepitaja. me oleme ennast hästi ette valmistanud ja me teame, et see ülesanne ei ole lihtne, kuid me teame, mida me tahame saavutada ja me teame, et me oleme võimelised seda saavutama. meil tuleb tõesti vastata kodanike tegelikele tõelistele ootustele ja peame ära kasutama erinevaid võimalusi ja Euroopa Liidu praeguses ülesehituses tahaksin tõesti välja tuua just meie strateegilise koostöö Euroopa Parlamendiga kui kaasotsustajaga, mis esindab üle viitesadat miljonit kodanikku. aitäh teile toetuse eest, mida minu meeskond on saanud sellelt komisjonilt Bulgaaria eesistumise ja tänase kohtumise ettevalmistamise eel mul on olnud võimalus nii mõnegagi teist äh, arvamusi vahetada ja tõesti hindan neid püüdlusi, mida teie komisjon teeb selleks, et ühte, üht, ühist põllumajanduspoliitikat lihtsustada ja ka seda, kuidas te olete siin tegelenud põllumajandusega, äh, lamba ja kitsekasvatusega ning ka erinevate viljade kasvatamisega ma kavatsen teha koostööd kõikide ministritega Bulgaaria valitsuses selleks, et Euroopa institutsioonidele saata selge sõnum selle kohta, kui tähtis on ÜPP kõikide kodanike jaoks ja kui palju ta tegelikult annab lisandväärtust avalike toodete Ähm, tagamisel. ÜPP on väga tähtis ka kliimamuutuste vastases võitluses ja seda tuleb selgelt välja öelda ja me tõesti ei tohi näha konflikti põllumajanduse ja keskkonna säilitamise vahel. peale selle tuleb mõelda ka põlvkondade vahetuse peale. väga tähtsaks eeltingimuseks äh, jätkusuutliku taga, jätkusuutliku arengu tagamisel piirkondades on see, et meil oleks noored äh, talunikud. peale selle tuleb toetada ka peretalusid. enne kui ma hakkan esitlema meie prioriteete järgmisel poole aasta jooksul tahaksin tänada Eestit kui eesistujariiki suurepäraselt tehtud töö eest. Bulgaaria eesistujariigina oma eestumise ajal äh, saab aru, et eesistumine on suureks prioriteediks, aga samal ajal ka suureks võimaluseks. meil tuleb teha koostööd, äh, vastastikust koostööd ja seda laiapõhjaliselt ning eesistujana soovime me jätkata koostööd positiivselt, konstruktiivselt ja soovime saavutada äh, tulemusi olla tulevikku suunatud, parandada läbipaistvust äh, ja aruandluskohustust ja tahame ära kuulata kõik kodanikud. meil on vaja stabiilsust, julgeolekut ja solidaarsust ja just sellepärast äh, konkurentsivõime ja ühtekuuluvus on väga tähtsad küsimused ja meie kavatseme töötada tugevama ja stabiilsema Euroopa Liidu nimel ja väga tähtis on tagada ühendatud ja digitaalne Euroopa. peale selle tuleb saavutada tasakaal erinevate liikmesriikide prioriteetide ja Euroopa Liidu strateegiliste prioriteetide vahel selleks, et tõesti käekatsutavaid tulemusi saavutada. ja seda kõike tuleb teha aktiivses dialoogis kodanikega meil tuleb vastata ka kodanike ootustele, et nad soovivad töökohti, jätkusuutlikku majanduse arengut, julgeolekut ja et Euroopa Liit oleks selgelt esindatud rahvusvahelisel areenil. me kavatseme tegeleda noorte ja julgeoleku küsimustega, need on siis horisontaalsed prioriteedid meie eesistumise kavas üks Bulgaaria eesistumise spetsiifilisi prioriteete on seotud Lääne-Balkani äh, Euroopa Liiduga liitumise perspektiiviga. Ehm, meil tuleb siin keskenduda strateegilistele prioriteetidele, heanaaberlikele suhetele ja piirkondlikule koostööle. me oleme veendunud, et need prioriteedid, mis me oleme välja toonud, on Euroopa Liidu tuleviku jaoks väga tähtsad ja nende rakendamiseks on meil vaja ühiseid jõupingutusi ja ühist poliitilist visiooni ei ole juhuslik see, et me oleme valinud eh, enda motoks ühenduses peitub jõud, sellepärast et see on olnud ka meie riigi ülesehitamise puhul väga tähtsaks motoks ja ühendatud ning solidaarne Euroopa on tähtis, me kavatseme töötada Euroopa Liidu institutsioonide ühtsuse nimel homne Euroopa on Euroopa, mida me hakkame üles ehitama täna. juba praegu tuleb meil alustada tööd tugevama ja turvalisema Euroopa nimel, solidaarsema Euroopa nimel. inimesed ootavad, et me leiame spetsiifilisi lahendusi spetsiifilistele probleemidele. Bulgaaria eesistujana kavatseb olla läbipaistev ja avatud kõikidele partneritele ning Euroopa kodanikele Bulgaaria eesistumise äh, logos oleme me kasutanud ka oma kolme lipuvärvi ja ka rahvuslikke tikandeid. ja me tahame näidata, et me oleme osa Euroopast, aga samal ajal toome välja ka oma unikaalse identiteedi Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas. ühised prioriteedid äh, eesistumise ajal Neid ma just äsja esitlesin, nüüd ma tahaksin rääkida põllumajandusest. ÜPP lihtsustamine ja kaasajastamine ja põllumajanduspoliitika eelarve pärast seda mitmeaastast finantsraamistikku ongi Bulgaaria eesistumise prioriteetideks. komisjoni teatis ÜPP tuleviku kohta on meie töö aluseks, me korraldame erinevaid arutelusid nõukogus selleks, et paremini aru saada ähm, millised on liikmesriikide põhilised mured ja ka eesmärgid. komisjon töötab välja õigusloomelisi ettepanekuid. meie soovime komisjoni selles töös aidata ning seda küsimust arutatakse ka mitteametlikul põllumajandusministrite kohtumisel Sofias selle aasta juunikuus mis puudutab neid arutelusid, siis nad põhiliselt toimuvad jaanuaris, veebruaris ja mõned neist ka märtsikuus ja väga tähtis on teha järeldusi just teatud valdkondades ning need järeldused ka siis otse edastada komisjonile ja Euroopa Parlamendile. töötame erinevate valdkondade kallal, oleme väga palju arutelusid pidanud, kuid suurem osa aruteludest on siiamaani jäänud üldiseks. just sellepärast tahaksime meie keskenduda rahastamisele, otsemaksetele me tahaksime teada, kas meil on vaja veel ka äh, siseriiklikku lisarahastust, millega kaasrahastada Euroopa rahastust, samamoodi põllumajanduse areng, piirkondade areng, äh, lähimuspõhimõte on meie jaoks tähtsad, eriti just lähimuspõhimõte. sellisel kujul, nagu komisjon seda oma teatises äh, selgitas tegelikult see teatis tõi endaga kaasa muresid. muresid selle kohta, et ühist põllumajanduspoliitikast hakatakse taas natsionaliseerima ja just sellepärast me tõstatasime selle küsimuse ning esimene arutelu selle küsimuse kohta toimibki juba järgmisel esmaspäeval. samamoodi tahame rääkida maksete maksimummääradest ja maksete kärpimisest pärast seda, kui teatud äh, lävend on saavutatud. me kavatseme arvestada neid erinevaid muresid, mida on välja toodud ja seda ka siis arutelude ajakavade paikapanemisel. tuleb põllumajandusturgudele keskenduda eriti just tundlikes sektorites äh, piim, piimatooted, veiseliha, sealiha, köögiviljad, puuviljad. samamoodi tuleb keskenduda suhkrule, eriti pärast kvootide ärakaotamist ja samamoodi tuleb tegeleda ka konkurentsimoonutustega. me peame põllumajandustootjaid tooteahelast tugevamaks muutma me ootame õigusloomelisi ettepanekuid äh, Euroopa Komisjonilt ja eeldame, et need tulevad veel meie eesistumise ajal ja loodan, et saame siis nende ettepanekutega teha edusamme nõukogus. samamoodi nii kahepoolselt kui mitmepoolselt kavatseme olla kaasatud kaubanduslepingute sõlmimisse, mis puudutab metsandust siis ÜRO metsamajandusreformi kolmeteistkümnendal foorumil esindame Euroopa Liitu ja väga tähtis on, et meil oleks siduv kokkulepe metsanduse kohta. see tuleb siis ette valmistada. samamoodi toimub metsanduskomisjoni kahekümne neljas kohtumine loomatervise küsimuses keskendume me jätkusuutlikule haldamisele ning väga tähtis on ka äh, mõelda metsloomade peale. Äh, jahindus on väga tähtis, piirkondlik koostöö selles valdkonnas meil on tõesti vaja loomatervise jaoks samamoodi ühtset lähenemist kogu Euroopa Liidus. samamoodi korraldame seminari metsloomade rolli kohta looma tervise tagamisel. samamoodi loomade heaolu on üks meie eesistumise prioriteete ning äh, siin räägime praeguse seadusandluse harmoniseerimisest. Äh, vundamendi meie eesistumiseks äh, selles küsimuses pani paika juba Eesti ja meie nüüd keskendume statistikale ja ka loom-, loomaravimitele ja me tõesti eeldame, et koostöö kujuneb heaks ja mis puudutab taimetervist, siis siin meil tuleb tõesti kriisiplaanid välja töötada ja samamoodi oma võimekust parandada. seda peavad tegema siis äh, riiklikud ametiasutused ja seda tegema siis äh, Euroopa Taimetervise Kontrolliametiga. Need olid meie eesistumise põhilised punktid ning olen valmis vastama teie küsimustele, aitäh! Bardzo dziękujemy. suur tänu teile. siin me saime nüüd tõesti väga palju informatsiooni, väga palju mõtteid ja ideid. ja esimesena saab sõna härra Dorfmann, palun. raportu dotyczącego komunikatu komisji selleks, et esitada siis küsimusi. palun. suur tänu, härra esimees, lugupeetud minister. ma arvan, et te tõesti tõstatasite kõige tähtsamad küsimused, millega tegeleme ka meie siin põllumajanduskomisjonis praegu. ja tahaksin lihtsalt paari täpsustust teie käest. Te mainisite äh, volinik Hogani teatist ja seda, kuidas nõukogu kavatseb seda läbi vaadata. tahaksin teada, mida siis nõukogus otsustatakse või milliseid järeldusi tehakse, kas nõukogu kavatseb välja töötada ühise dokumendi ehk et äh, kas nõukogu avaldab siis oma dokumendi, kus on selged nõukogu seisukohad selle dokumendi kohta või kas äh, korraldatakse erinevaid üritusi kus äh, räägitakse neid erinevaid küsimusi, mida te tõstatasite ja et siis tulevad ka erinevad järeldused selle kohta. ma arvan, et te tõstatasite tõesti väga tähtsa küsimuse, nimelt lähimuspõhimõtte küsimuse ja tõesti, seda sõna lähimuspõhimõte kasutatakse väga tihti, selles peitub väga palju võimalusi ja näiteks just kontrollide puhul on tõesti väga mõistlik äh, panna täpselt paika vastutus äh, Euroopa Liidu ja riiklikul tasandil selleks, et kontrolle lihtsustada, aga see ei ole alati nii ei ole alati nii, et tugevdatud äh, lähimuspõhimõtte rakendamine aitab äh, olukorda lihtsustada, vahel otse vastupidi, see muudab kõike keerulisemaks, eriti just äh, nendes valdkondades, kus tuleb turule sekkuda ja kus on otsemaksed. meil on ju siin ühine põllumajanduspoliitika ja kui iga riik hakkab ise oma otsuseid vastu võtma ja neid ellu viima, siis ilmselgelt viiakse ÜPP uuesti riiklikule tasandile, toimub taas natsionaliseerimine ja samal ajal on ju meie eesmärgiks ühisturg ning ühine põllumajanduspoliitika minu arvates eeldabki ju seda, et meil on ühine turg. olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite toiduainetega varustamise tagamise kohta ja me teame, et siit tuleb ka ettepanek nõukogult parlamendi ametiperiood äh, on lõppemas ja sellepärast me loodame, et see ettepanek tuleb veel äh, äh, et me saaksime seda arutada, et see ettepanek tuleks veel. Te rääkisite siin metsloomadest, ma eeldan, et te mõtlesite siin ka Aafrika seakatku peale. me üha rohkem räägime siin ka just suurtest kiskjatest nagu karudest ja äh, huntidest, kas te mõtlesite ka nende peale, kui te rääkisite metsloomadest ja viimane punkt, taimekaitse, see on väga tähtis küsimus, eile toimus meil siin komisjonis väga pikk arutelu ja me rääkisime sellest, et meil on uued reeglid taimekaitsevahenditele kasutamisele litsentside andmiseks, nii et äkki te saaksite ka seda kommenteerida? Oui, merci, monsieur le président. Merci à vous suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra minister, et äh, tulite meie komisjoni ette. mul on äh, kiire äh, küsimus, sellepärast et äh, soovin, et ka teised jõuaksid sõna saada äh, praegusel hetkel natuke raske rääkida ÜPP-st, ilma et me räägiksime eelarvest, sellepärast et me arutame ka mitmeaastase finantsraamistiku tulevikku ja me kõik teame, et mai lõpuks me peaksime siin järeldustele jõudma ja see kalender on meile nii-öelda ette seotud. nii et on väga raske rääkida äh, põllumajandussektori äh, eelarvest ja tegelikult on eesistuja ülesanne kaitsta põllumajandussektori eelarvet äh, mitmeaastase finantsraamistiku äh, kontekstis. kui ma sain teie seisukohast õigesti aru, siis te soovite, et seda rahastust ei tohiks vähendada. kas te olete valmis toetama ka parlamendi seisukohta, et me peaksime liikuma ühe koma kolme protsendi äh, suunas eelarves, see on esimene küsimus, äh, millest äh, me, millest ma tahaksin lähtuda, sellepärast et see on eelkõige eeltingimus kogu selle poliitika elluviimiseks, millest te räägite, kui eesistuja on selles osas kindlal seisukohal, siis see on võib-olla suund, kuhu riikida liikuda. Eh, teine teema, millele ka kolleeg viitas, eh, on eh, subsidiaarsus, te rääkisite ka renatsionaliseerimisest ja nende kahe omavaheline suhe. Teil on teatavad ettepanekud selles osas, kas te olete nõus sellega, et ÜPP reformi raames on äh, subsidiaarsuse mõte eelkõige selles, et anda liikmesriikidele suurem manööverdamisvõime, ehk siis äh, kas äh, me peaksime paki, ÜPP raames sõnastama ära eesmärgid kuni tegevuse tasandini või peaks tegelikult liikmesriikidele endale jääma õigus täpsustada oma eesmärke, see on see koht ka, kus ma tahaksin kuulda teie seisukohti natukene täpsemalt, sellepärast et see on ka teema, millest me lähikuudel peame palju rääkima. kolleeg Nikos, palun. <clears throat> suur tänu, esimees, ja kõigepealt tahaksin kasutada võimalust äh, tervitada Bulgaaria ministrit eesistumise aja alguse puhul, me mõistame, et see on ajalooline hetk teie ja teie riigi jaoks ning soovime teile selles ülesandes edu ja loomulikult eesistumise aja jooksul öö, äh, osalete ka Brexiti läbirääkimiste teise etapi algusosas ja need meist, kes öö, äh, Mm, tulevad sealt, kust mina tulen, on natuke tüdinud äh, Brexiti teemast, aga me peame sellega ikkagi tegelema, sest ära see ei lähe. Äh, nii et need arutelud toimuvad järgmise kuue kuu jooksul, võib-olla kaheksa kuu jooksul, need on äärmiselt olulised olud, arutelud mitte ainult Euroopa Liidu, vaid ka Ühendkuningriigi äh, seisukohast, mina olen pärit Põhja-Iirimaalt ja praegusel hetkel eh, Iirimaa, Iiri Vabariigi ja Põhja-Iirimaa vahel eh, füüsilist piiri ei ole, kolmekümnendal märtsil kaks tuhat üheksateist aga saab sellest piirist eh, Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu välispiir. Nõukogu palus eelmise aasta detsembris, et Äh, see teema tuleks ära lahendada, aga seda ei ole lahendatud ja see tuleb ikkagi veel ära lahendada. see on äärmiselt oluline just nimelt põllumajandus- ja toidutootjatele mõlemal pool piiri, äh, et me saaksime näha mõistlikku tulemust nende läbirääkimiste tagajärjel äh,. kolleegid äh, mainisid ka seda eelarve pudelikaela nii-öelda. mina olen siin parlamendis olnud väga pikka aega, kui mina öö, äh, siia parlamenti tulin, võttis ÜPA, ÜPP üle poole öö, äh, eelarvest, praegu on see alla neljakümne protsendi, see lahing, mis äh, praegu toimub selle eelarve ümber, on näidanud, et see protsent üha väheneb põhimõtteliselt põllumajandus lükatakse üha madalamale redelipulgale aastate käigus. kuidas teie kavatsete selle probleemiga tegeleda? sellepärast, et inimesed, kes kontrollivad eelarvet, kontrollivad tegelikult kõike. ja veel üks teema, millest tahaksin rääkida, on see pigev võidujooks globaalse kaubanduse nimel kas te kavatsete kas selles osaleda, kas see teema huvitab teid, kas te mõistate paljude eh, inimeste hirme põllumajandussektoris, kes eh, kardavad, et kõik need eh, tohutud kaubanduslepped mm, on sellised, mis teevad põllumajandusest nii-öelda sellise ohvrilamba. kas te ei arva, et põllumajandussektoril oleks aeg selg sirgu lüüa, mitte enam olla see ohvrilammas ja ma ei tahaks kuulda seda süüd, tüüpi kommentaare, mida me kuuleme äh, palju Ühendkuningriigis, et me ei lammutaks ka ÜPP, ÜPP-d sellest aspektist. aitäh, proua esimees, lugupeetud minister, kõigepealt Saksamaa esindajana suur tänu teile, et te Berliinis äh, messi roheline nädal Grüne Woche avanda-, avasite. Bulgaaria on seekord külalisriisiks äh, sellel messil sellel aastal ja te olete väga hästi esindatud. meile valmistab tõesti muret üldse põllumajanduspoliitika tulevik, arvestades komisjoni teatest, sest meie Saksamaal leiame, et kui ühte kui lähimuspõhimõttest kinni peetakse, siis see võib endaga kaasa tuua rohkem bürokraatiat bürokraatia vähendamise asemel me oleme nüüd välja töötanud omnibuse paketi ja võtsime vastu siis neli põhiõigusakti ja me nüüd tahaksime teada, kuidas neid järgmise kolme-nelja aastal hakatakse rakendama, selleks et me saaksime öelda, et tegemist on hea valdkonnaga, mida tuleb edasi arendada. minu arvates ei tohi ühist põllumajanduspoliitikat hakata Äh, täiesti pea peale pöörama, me peame tõesti mõõdukalt ÜPP-d reformima. ja peale on tõesti väga tähtis mõelda esimese samba peale, need otsesed maksed, need peavad väikseid ettevõtteid aitama, väikseid talusid. muidugi võib siin keskenduda tõesti ainult väikestele äh, ja keskmise suurusega ettevõtetele, vähemalt meie toetaks seda, meil on väga hea meel, et ka veterinaarmeditsiini üle kolmepoolsed läbirääkimised on alanud, praegusel hetkel erinevad äh, haigused, loomahaigused valmistavad meile väga suurt muret. mis puudutab kokkulepet Mercosuriga, siis me tõesti kardame, et äh, talunikud ohverdatakse tööstuse huvide nimel. meil näiteks autotööstus äh, Saksamaal mängib väga tähtsat rolli, mis soovib tõesti rahvusvahelistel turgudel esindatud olla. tahaksin ka loomatranspordi ja looma heaolu tõstatada. kuulsin, et äh, Bulgaaria puhul piirivalve Türgi piiril ei toimi ja kuidas parlament saaks siin aidata selleks, et äh, elavate loomade transporti ei toimuks siis, kui loomi viiakse tapamajja, et need transpordid ei viiks siis, ei läheks siis üle piiri, vaid et lihtsalt liha transporditakse üle piiri. aitäh, järgmisena härra Flanagan, palun! the uh, issue. suur tänu. Brexiti teema on selline, millest räägitakse tõenäoliselt igas äh, liikmesriigis, aga kõige rohkem ilmselt Iiri Vabariigis ja loomulikult ka Ühendkuningriigis endas, arvestades neid tohutuid mõjusid, eriti piirialadel. ja nagu kolleeg Nikolson juba ütles, järgmise äh, kaheksa kuu jooksul tegelikult äh, peame tegema selles osas otsuse ja me ei ole tegelikult otsusele veel kuigi lähedale jõudnud. nii et kuue kuu jooksul, mis teil on eesistujana äh, selline äh, võimupositsioon, mille kaudu saate mõjutada asjade käiku, arvestades, kui oluline öö, on Iiri Vabariik ja Ühendkuningriik teineteisele, kui palju nad põllumajanduses teineteisest suhtuvad, kas te saate tagada, et Euroopa Liidust lahtumise eest Ühendkuningriiki ei karistata tollimaksudega, üleüldse millegi sarnasega, äh, eriti arvestades seda, et nagu mitu korda on öelnud, öeldud, kui me alustame kaubandussõda riigiga, siis sellel on ettenägematud äh, tagajärjed. on näha, et äh, see kaubandussõda Venemaaga ei ole toiminud nii, nagu äh, inimesed lootsid. nii et enne, kui me paneme koogitaignasse sisse jahu ja munad ja teised äh, koostisosad. Teie lusika ja hoidja ja taigna segajana, kas te saate jälgida seda, mis sinna taignasse läheb, sest kui me ei vaata, mis ahju läheb, siis see äh, võib olla ohtlik, see võib olla väga halb äh, lõpptulemus nii Euroopa Liidu kui Ühendkuningriigi jaoks. kui teadlik te olete selle võimalikest järelmõjudest? härra Häusling, jah, aitäh, härra minister, täna siia tulemast aitäh, et olete valmis vastama parlamendi küsimustele. Te olete tõesti praegu väga otsustavas seisus, sellepärast et praegu pannakse paika kurss ühe ÜPP jaoks ja ma tõesti soovitan teile, alustage reformiprotsessi, ärge öelge, et jätkake nii nagu siiamaani, peaasi, et raha voolab. rahade eraldamist tuleb paremini õigustada talunikud ei saa praegu öelda, et nad saavad aru, mis täpselt toimub ja on ka väga palju tarbijaid, kellel on jäänud mulje, et asjad ei lähe õiges suunas ja kui vaadata keskkonnaandmeid, siis on täiesti selge, et bioloogilise mitmekülgsuse osas tuleb meil väga palju ära teha ja meil tuleb põllumajandust muuta keskkonna ja kliimasõbralikumaks, me ei saa seda enam eitada. härra Dorfmann rääkis ka taimekaitsest juba ma arvan, et me tõesti peame juba praegusel hetkel selgeks tegema, et äh, taimekaitsevahendite kasutamist tuleb vähendada, seda tuleb teha kohe. ja selles suunas tuleb edasi liikuda, sest niimoodi saame me tagada ka ÜPP suurema usaldusväärsuse. väga palju räägitakse esimesest sambast. väga tähtis põllumajanduspoliitika puhul on ka tegelikult maapiirkondade areng. väga õudne oleks see, kui äh, hakatakse teises sambas väga palju kärpima ja et järele jäävad ainult otsemaksed. tahaksin teada, et kuidas me seda kõike siis kavatseme üheskoos saavutada kuni järgmiste valimisteni. kõhklen, et see on võimalik, sellepärast et äh, Äh, mai lõpus volinik teeb meile alles ettepaneku. Läks kaks aega selleks, et rääkida ÜPP reformist ja midagi vastu võtta ja nüüd me peaksime kaheksa kuu jooksul kõik ellu rakendama. ma ei usu, et see võimalik on. ja ma tõesti arvan, et rakendamine peab toimima ka tõesti väga hästi, selleks et hiljem kõik saaksid ka seda reformiprotsessi toetada ja oleksid valmis seda tegema veel tahaksin tõstatada vabakaubanduslepingute küsimuse. Te teate, et see komisjon muretseb väga palju Mercosuri kokkuleppe pärast. siin peetakse koridorides läbirääkimisi Uus-Meremaa, Austraalia, ka lepingud tähendab seda, et näiteks veiseliha ja ka teiste toodete puhul tekivad meil suured probleemid. teine punkt, mida tõstatasin ka juba täna hommikul, piim minu arvates äh, on uus piimakriis ukse taga, sest piima hind langeb Saksamaal vähemalt, aga samal ajal on meil kolmsada viiskümmend tuhat tonni piimapulbrit veel ladudes. nii et küsimus on selles, mis saab siis, kui uus kriis puhkeb. siin jällegi nõukogult on vaja hädasti vastuseid selleks, et me saaksime kohe reageerida, mitte nii nagu eelmine kord, liiga hilja. Czas dwóch wystąpień suur tänu. Te võtsite kahe inimese kõne endale, järgmisena härra Agnew <laughs> I know, I will play the game ma mängin nüüd seda mängu kaasa. tere pärastlõunat, minister. Äh, esimest teid äh, tutvustades ütles, et te olete lisaks põllumajandusministri rollile ka metsandusminister meil on Euroopa Parlamendis üks väike probleem, sellepärast et metsandus ei ole tegelikult Euroopa Liidu Äh, ja komisjoni pädevuses, aga meil on äh, meiesugused äh, komisjonid, kes võtavad vastu algatuslapoteid metsandusvaldkonnas, need lähevad siis plenaari ja see, see, seejärel lähevad nad ministrite nõukogusse, mida teie juhite, ja ma loodan, et te oma kahekümne seitsmele kolleegile ütlete seal, et me, te ei tohiks seda teemat arutada, te ei tohiks seal hääletada ja see tuleks päevakorrast välja võtta täna hommikul ma rääkisin sellest kliimamuutuste lollustest, ma usun, et see on lollus. Teie nimetasite seda kliimamuutusteks, väidetavalt peavad siis mm, põllumajandustootjad vähendama äh, kasvuhoonegaaside õhku paiskamist, üks nendest on lämmastiku oksiid, mida põllumehed toodavad äh, ristõieliste taimede äh, abil ja mitte keegi tegelikult ei ole valmis äh, äh, selgelt välja ütlema, millised probleemid sellega seotud on. ma mainisin hommikul, äh, hommikusöögil ka äh, antri, antimikrobiaalset resistentsi äh,, mitte keegi ei ole valmis midagi ette võtma, aga miljonid inimesed surevad ja kui äh, Äh, teie suudate siin valdkonnas midagi ära teha, siis ma nii obstruktiivne kui tavaline ei ole, sest see on tõeline ühine probleem. Äh, viimane teema, meil kutsutakse üles keelustama pestitsiide ja GMO, GMO-sid ja mulle tekitab väga suurt muret see, et äh, aastate jooksul mitmed põllumajandusministrid on jäänud erapooletuks. Nad on põllumajandusministrid, kui nad juhivad oma riigi põllumajandust, nad peavad tegema ära otsuse, kas keelustada või mitte, aga nemad jäävad erapooletuks ja teie siis omakorda peavad, peate saatma selle eh, teema tagasi komisjoni, eh, kes siis teeb mingisugused otsuse. nii et palun, palun lööge kas või neid selleks, et nad mingid otsused vastu võtaksid. Oui, merci, monsieur president. suur tänu, härra esimees, härra minister, nagu te teate äh,, äh, Euroopa Liidu mõned liikmesriigid on saanud väga suurt toetust teiste arvel. Bulgaariale on äh, viimasel ajal antud näiteks äh, üle saja miljoni euro. pärast seda, kui teie aastal kaks tuhat seitse jõudsite Euroopa Liitu, on äh, Euroopa Liidu abi prioriteedid muutunud. Euroopa Liit Äh, on tegelikult äh, korraldanud äh, teatud Lääne-Euroopa riikides täieliku ümberreformimise, teie aga olete reforminud oma põllumajandus Euroopa Liidu toetustega. Prantsusmaa on selle all kannatanud, Prantsusmaa toodab kakskümmend kaheksa protsenti Euroopa Liidu põllu majandustoodangust äh, teraviljade raamis. Äh, mm, ma tean paljusid Prantsuse põllumehi, kes on kolinud äh, Ukrainasse ja leiavad, et seal ootab nende, neid parem tulevik. on täiesti selge, et huvitavam on investeerida riikidesse, mis on väljaspool Euroopa Liitu ja äh, meist ida pool, sellepärast et seal ei toimi seda ümberjagamist. Te rääkisite just solidaarsusest, äh, aga mina seda solidaarsust mitte kuidagi ei näe, nii et äh, samamoodi ÜPP lihtsustamise puhul ma ei näe kusagil äh, lihtsustamist nii et kui me räägime toetustest, siis see on tegelikult äh, Mm, ebaaus konkurents ja samuti me näeme erinevusi Ida- ja Lääne-Euroopa riikide kohtlemise vahel ja me peame tunnistama seda, et meie huvid on väga erinevad. härra Nekov. tänan, härra esimees. lubage isiklikult äh, tervitada teid meie komisjonis. nagu te teate, ma olen komisjoni raportöör äh, ühtse turu toodete topeltstandardite teemad. Äh, te olete ilmselt teadlik sellest. ja ma tahaksin kuulda teie arvamust. kas te olete valmis äh, nõudma, et komisjon viib lõpule oma analüüsi topeltstandardite kasutamise kohta, kui võimalik, siis kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõpuks. kas te toetate üle-euroopalise organi loomist, eh, kes teostaks seiret sellise tegevuse ja õiglase praktikale? ja nüüd ma tahaksin küsida ka kvaliteedi küsimuse kohta, et Bulgaarial on olnud võimalus saada üheks liikmesriigis, kes kasutab seda kvaliteedi mõistet. kas ma võin loota teie äh, abile, see oleks abiks mägipiirkondade tootjatele äh,, kes peavad tegutsema palju raskemates oludes, nelikümmend protsenti Äh, maast on maa, äh, mägistes piirkondades. kas ma saan loota teie ja teie ministeeriumi toetusele, et te koostate oma eesistumise perioodiks ka riikliku õigusakti ja veel kord küsimus kvaliteedikavade kohta, mis on olulised Euroopa Liidu ja teiste riikide vahelistes läbirääkimistest sest väga palju vahendeid on kasutatud selleks, et reklaamida geograafilisi tähiseid. kui ma hakkasin töötama selle nimel, et välja selgitada, millistel Bulgaaria toodetel on võimalus saada Euroopa kvaliteedikava kaitse, siis kuidas teie näete nende Bulgaaria toodete võimalikku väljaselgitamist, kas ma võin loota teie toetusele selles osas. minu kolleegid on nõus sellega, et tegemist on väga olulise ühenduse kvaliteedikavaga, see on tundlik teema ja see on ka oluline teema Euroopa Liidu rahvusvahelistel läbirääkimistel. suur tänu teile Eesti kohta öeldud kenade sõnadest, mina olen siin Eesti esindaja ja mul on hea meel teile teatepulk üle anda ja härra Neekovile ka et eh, paar detaili, mis on komisjoni teatises väga selgelt ka välja toodud ja milles sooviks teie seisukohta saada. Eh, just eh, tänu, te olete ju see finantstagamaadega inimene, töötanud rahandusministrina Rahandusministeeriumis, et et riskijuhtimine ja riskijuhtimisfondid, et et viimased aastad on näidanud, et, et ilmastik on ääretult ebakindel ja iga aasta ühes või teises riigis jõutakse selleni, et komisjoni käest küsitakse täiendavat abi. et kas te näete, kui perspektiivikaks te peate edasiminekut, et Euroopa Liidus võiksid tulevikus olla ühised riskifondid või sarnased riskifondid, millega reaalselt probleemi lahendada. ja teine küsimus, mis mul on, see puudutab tarneahelaid et, et toetusrahad on, on oluline ja tähtis asi põllumajanduses. aga, aga, aga ikkagi põhiline raha tegelikult põllumehe jaoks ja põhiline sissetulek peitub tarneahelates ja tarneahelate eh, siis kindluses põllumeeste jaoks, et millised saavad teie tegevused olema teie eesistumise aja jooksul eh, põllumeeste positsiooni kindlustamisel ja siis põllumajanduse tarneahelas. tänan teid väga! Monsieur le ministre, euh, à ma qualité de rapporteur du dossier sur les protéines suur tänu, härra minister, raportöörina äh, taimsete valkude teemal äh, on mul hea meel kuulda, et te olete selle teema äh, tõstatanud ja ma loodan, et äh, oma komisjonis saame selle raporti vastu võtta järgmisel nädalal. on selge, et et äh, me sõltume taimsetest valkudest ja meie toiduohutus ja tegelikult süsteemi kestlikkus on ohus. nii et ma paluksin, et ka teie võtaksite selle teema oma päevakorda. Äh, seda tuleks seostada ka ÜPP temaatikaga ja meil oleks vaja teie abi, et äh, veenda komisjoni, et tegemist on järgmise ÜPP seisukohast prioriteetse teemaga, aitäh!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 selgitas komisjoni seisukohta eelarve kohta ja ta ütles, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul tuleb kohandada otsetoetusi. Teie esindate üht Euroopa Liidu uut liikmesriiki ja sellepärast ma arvan, et teie ka Bulgaaria põllumajandusministriga äh, tegelete väga tähelepanelikult selle küsimusega ja mul on väga hea meel, et teie olete nüüd eesistuja, loodan, et te esindate sama äh, seisukohta, nagu esindab ka äh, komisjon. aitäh, esimees ütleb, et tuleb raske võitlus. Um, dear Minister, äh, geschätzter Minister, ich habe mehrere härra Vaits, lugupeetud minister, mul on mitu küsimusi ja teen hästi lühidalt. järgmine ÜPP, kas te kavatsete mingi maksimaalse toetusmäära äh, sisse viia just tööstusettevõtete jaoks? teine küsimus lähtub kolleeg Mülleri küsimusest, ta tõstatas loomatranspordi küsimuse ja selle, mis toimub Bulgaaria-Türgi piiril minu küsimus on äh, kontrollide kohta, kas loomatransporte kontrollitakse ka riigisiseselt, on teil numbreid selle kohta, kui palju kontrollitakse ja kui palju probleeme on avastatud? ning veel üks küsimus, mis puudutab äh, metsandust ja Natura kaks tuhat äh, kaitsealasid. nii et see on otseselt seotud ka Euroopa poliitikatega. kas te võiksite meile anda infot ka selle kohta, kas need korruptsioonisüüdistused, mida on tehtud äh, rahvusparkide Natura kaks tuhat äh, suusatamisalade kohta, on olnud õiged ja kas teil on õnnestunud ka illegaalse raie vastu äh, rahvusparkides võidelda või vähemalt peatada ja vähendada seda? ja tahaksin tänada ka seda, kuidas valitsus on suhtunud Makedooniasse, suur tänu, et ähm, teil on väga Makedooniasõbralik valitsus. Eh, gracias, presidente. Muchas gracias y bienvenido al. suur tänu, esimees. ja ma tahan öelda tere tulemast ka Bulgaaria ministrile ja soovida edu teie eesistumise perioodiks. üsna palju on juba välja öeldud kuid järgmise kuue kuu jooksul on teil vaja käsitleda kaks olulist teemat. volinik Hogani teatis on üks nendest ja teiseks äh, toimetarneahela määrus äh,. Äh, see on ilmselt ka üllatuseks meie talunikele ja kuid ühenduse määrused on vajalikud, Hispaanias on meil olemas riiklikud õigusaktid, kuid meil sellest ei piisa, meil on vaja äh, üle-euroopalist äh, määrust, äh, mille alusel siis kohustusi võtta. ja sel põhjusel mitmeaastane finantsraamistik ei peaks äh, volinik Oettingeri poolt välja äh, kuulutatud kurssi jälgima. me räägime alati ÜPP-ga kaasnevast äh, kuludest, kuid mitte kunagi ei räägi tulupoolest. Te olete nõukogu liige. kas te olete valmis äh, toetama omavahendite suurendamist Äh, Brexiti tulemusel saavad meie rahalised vahendid olema väiksemad, nii tõukefondid kui ka ühtekuuluvusfondid kannatavad seeläbi. milline on teie arvamus? ja ma tahaksin teada saada, kas, kas koostatakse ka mingi arvamus teatise kohta ja mis puudutab lähimuse põhimõtet, ma ei arva, et see oleks halb lähenemine välja arvatud juhul, kui äh, see viib meid kaasrahastamise ja taas äh, riigistamise juurde. Äh, meie ees seisavad uued väljakutsed, nagu kolleeg juba mainis. kuid me ei peaks ÜPP-d täielikult ümber kujundama, sest tegemist on meie ühise poliitikaga ja kui me hakkame seda oma liikmesriikides ümber kujundama, siis neid saab olema mitukümmend erinevat. mul on hea meel, et äh, kavandatud on ka kolmepoolsed kohtumised, äh, mis puudutavad veteraanmeditsiini, äh, kuid need peavad olema paralleelselt läbi viidud ka ravimsöötade teemaga. ja ma loodan, et need triloogiad üsna pea algavad ja kogu see asi viiakse lõpule. Oh, eh, härra Castro, tänan esimees ja suur tänu ka härra minister, äh, nõukogu eesistuja prioriteetide tutvustamise eest, ma soovin teile edu äh, järgmiseks oluliseks kuueks kuud. üsna palju on juba öeldud teiste poolt ja minu poolt ka paar kiiret märkust. Äh, härra Dorfmann Äh, koostab raporteid ja arutelu alles algab sel teemal. me teame, et sellega seonduvad olulised äh, mured volinik Hogani reformikava ümber, mida ta tahab järgmiste kuude jooksul edendada. see taasriigistamise oht, mida mitmed kolleegid on juba maininud äh,, äh, ohustab liikmesriikide lähimuspõhimõtet ja paindlikkuse põhimõtet ma arvan, et nõukogu peaks mõtlema ka nendele aspektidele. me ei tohiks unustada, millise suuna me võtsime nende koondmäärustega, kui palju parlament ja nõukogu pingutasid selle nimel, et lihtsustada äh, rohelisemaks muuta meie põllumajanduspoliitikat. ja ma ei soovi, et et lähimuspõhimõte tekitaks keerukusi ja tekitaks muret liikmesriikidele, äh, kus on kasutusel pigem piirkondlikud kavad ja mitte niivõrd üldriiklikud kavad. seega, äh, kuidas saavutada tasakaal teie arvates? ühelt poolt taasriigistamise oht ja teiselt poolt lähimuse ja paindlikkuse põhimõte kolleeg Santus, palun. aitäh, esimees, lugupeetud minister. me näeme, et äh, põllumajandusturud on üks teie eesistumise prioriteete ja see on ka tegelikult osa Omnibuse määrusest ja mõtlen mina praegu siin just piimaturgudele. on teatud piirkondi, mis põhiliselt sõltuvad piima tootmisest. näiteks ka minu kodupiirkond, Asoori saared. ja nüüd on küsimus selles, kas me saame rääkida jätkusuutlikust hinnapoliitikast piima ja piimatoodete puhul? me ootame komisjonilt ettepanekut ähm, ähm, konkurentsimoonutuste vastu võitlemiseks. tuleb äh, öelda ka seda, et äh, tegelikult ähm, tuleb hoolitseda selle eest, et äh, hindade tõusu peavad tundma ka tootjad nüüd äh, tahan rääkida jällegi millestki, mis minu koduriigi Portugali jaoks on väga tähtis. komisjon on ette valmistamas ettepanekut alkoholi kohta. me peame mõtlema selle peale, kuidas alkoholi tarbitakse, kaasa arvatud õlut. ja samamoodi tuleb rääkida ka sellest, kuidas toodetakse erinevaid äh, konjakeid ja kui suured on äh, siis äh, need vaadis säilitamise ajad. järgmisena proua Hoibuh. aitäh, härra minister, täna siia tulemast. siin on väga palju räägitud renatsionaliseerimisest. ka mulle valmistab see muret. komisjon paneb ette, pakub välja eesmärgid ja ka äh, hindamiskriteeriumid, aga siin ei ole mitte midagi äh, kirjas nende riikide kohta, kes kriteeriumitest kinni ei pea, et mis nendest siis saab. siin räägitakse väga palju ümberjagamismeetmest, aga keegi ei ütle sellest, äh, keegi ei ütle mitte midagi selle kohta, mis saab riikidest, mis kriteeriume ei täida. tahaksin veel kord tõstatada turgude küsimuse kolleeg Hoisling mainis juba seda, et meil on vaja meetmeid kriiside jaoks. Te mainisite lepinguid ja et äh, talunikud äh, peaksid äh, olema võrdväärsed nendega, kellele nad oma tooteid tarnivad. mina arvan, et sellest ei piisa. meil on vaja meetmeid juba kriisieelselt äh, sekkumiseks, me näeme praegu, et piima hind väheneb. meie talunikud ei saa endale lubada seda, et iga kahe-kolme aasta tagant tabab neid suur kriis, sellepärast et väga paljud äh, talud lähevad lihtsalt pankrotti. see on Buda. kolleeg Buda, palun. Mulțumesc, domnule ministru, pentru expunere Două probleeme am de, de ridicat. Suur tänu, esimees, aitäh minister teile esitluse eest. mul on kaks küsimust. esiteks toetuste äh, piirmäärade äh, kehtestamine, ma tahaksin teie arvamust kuulda ja mind huvitab ka nende maksete äh, jagamine lineaarselt liikmesriikide vahel kuidas see on võrreldav? ja mul on teine küsimus, mis mulle muret teeb ja see on seotud kaubanduslepingutega, eh, mida eh, Euroopa Liit sõlmib teiste organisatsioonidega, nagu näiteks Mercosur. miks ma seda ütlen? seda põhjusel, et me oleme teadlikud, et paljud liikmesriigid soovivad neid kokkuleppeid. kuid ma ei soovi, et need lepingud mõjutaksid negatiivselt põllumajandust ma ei taha näha, et Mercosuri riikides hakatakse liha sisse vedama ja see liha ei vasta meie kvaliteedinõuetele. see tähendaks ainult äh, ebaausat konkurentsi võrreldes Euroopa Liidu põllumajandustootjatega ja see võiks olla ka kahjulik ka meie tarbijate tervisele. kolleeg Petir, palun. želim vam dobrodošlicu ministre, pozdravljam bugarsko predsjedanje, zanima... tere tulemast, minister, ma tahan tervitada ka Bulgaaria eesistumist. minu küsimus on, kuidas te suhtute eh, taastuvenergiaallikate direktiivi, nõndanimetatud RED kaks, mis sisaldab eeskirju ka eh, biokütuste tootmise tuleviku kohta kas see saab olema Bulgaaria kui eesistuja prioriteediks, nagu te teate, Euroopa Parlament eelmisel nädalal võttis vastu oma arvamuse ning läbirääkimised parlamendi ja nõukogu vahel saavad üsna pea toimuma. me arutasime ka äh, ka ÜPP lihtsustamise küsimust pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. me rääkisime ka äh, Äh, põllumajandustootjate põlvkondade vahendus, vaheldumise, sest milline on eesistuja seisukoht noortalunike kohta ja millised meetmed võiksid olla tõhusad või need meetmed, mida me siiani oleme rakendanud. kas te kavandate ka meetmeid ka äh, nagu vanemate põllumajandustootjate toetuseks, kes äh, annavad oma talupidamise üle noortele? Muchas gracias. Le deseo al al, al ministro que esta presidencia tenga suur tänu, ütleb proua Gracia. Garcia, tahaksin soovida ministrile edu ja kolm küsimust on ka. esiteks ÜPP reform ja komisjoni teatis, kas te usute, et liikmesriigid nõukogus on nõus äh, toetama äh, subsidiaarsust niivõrd laialdasel määral. teine küsimus puudutab teatist, kas te arvate, et pärast viisi teist aasta perioodi, mille jooksul see parlament on palunud eh, valgurikaste taimede eh, kasutami-, kasutuselevõtu kava vastu võtta, on nüüd võimalik leida toetust sellele ettepanekule. ja mis puudutab nüüd toiduahelat, siis eh, kas eesistuja ootab volinikult ettepanekut toidutarneahela osas. ma meenutaksin, et parlament toetab puudutab õigusakti vastuvõtmist äh, tarneahela kohta selleks, et äh, juurida välja ebaausad kaubandustavad ja tahaksin tõstatada tegelikult ka toidujäätmete teema ringmajandusega seoses on äh, toidujäätmetest palju räägitud, aga palju ära tehtud ei ole. kas teie arvates on praegu tehtav piisav ja kas eesistujal on plaanis teha mingeid ettepanekuid vastavate tegevuste osas? Annis Raier, aitäh, esimees. mul on üks küsimus ministrile. mina olen pärit Hollandist ja Hollandis on meil Carola Scouten nüüd uus äh, põllumajandusminister ja eelmisel nädalal pidi ta tegelema ühe parlamendi otsusega, mis puudutas äh, kalandust. see ei ole absoluutselt seotud nende heade aruteludega, mida me siin oleme pidanud ja ma tahaksin teie käest küsida ja teen seda hollandi keeles, ütleb kõneleja. Te olete päris äh, pikka aega olnud põllumajandusminister ja tõesti, me oleme tõesti üksteise vastu väga sõbralikud, kuid see, mis eelmisel nädalal toimus, seal tulid võltsuudiste laviinid ja tegelikult äh, parlamendisaadikute hääl enam kuulda ei olnudki, nii et tõesti väga tähtis on, et me teeksime koostööd ja räägiksime faktide najal, faktide najal ja Äh, saavutaksime parimad tulemused ja räägiksime ikkagi sellest, mida me otsustasime, mitte mingitest võltsuudistest. kui me seda ei tee, siis me seame ohtu põllumajanduse ja just peretalud. ja aitäh. kui võimalik, siis esitaksin ka mina paar küsimust ja mõtet. me teame kõik et äh, Euroopa põllumajandus erinevates piirkondades on väga erinev, aga siiski härra Roppe soovis veel enne sõna saada. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė, iš tikrųjų išklausius jūsų suur tänu, äh, austatud minister, olles ära kuulanud teie ettekande prioriteetide kohta, on mul tunne, et me jagame prioriteete kõige olulisem küsimus on see, kuidas äh, jõuda kokkuleppele nende prioriteetide elluviimise osas. nagu te teate, põllumehe sissetulek ja tema elu koosneb tegelikult kahest äh, äh asjast, äh, toidu või kauba hind ja toetused äh,. väga paljudes piirkondades on põllumajandustoodete hind madal, selle tulemusena äh, E, inimesed lõpetavad põllumajanduse ja emigreeruvad, see on üks põhilistest rände põhjustest e, ja inimesed ka küsivad, miks kuidas on võimalik äh, toota toitu madalamate toetustega kui teistes riikides või teistes äh, piirkondades. mis puudutab rahvusvahelist kaubandust, siis äh, protsessid ja kauplejad ei ole tavaliselt sellised, et soovitaks väga jagada oma kasumit põllumeestega. kas rahvusvahelistes kaubanduslepingutes ei peaks olema kasumi jagamispunkti sees? suur tänu ka minul on lühike märkus, pigem märkus kui küsimus. tõesti, põllumajanduse olukord Euroopa erinevates piirkondades on väga erinev. meil on siin põhja-lõunasuunalised lõhed, ida- ja läänesuunalised äh, lõhed, erinev kultuur on, äh, samamoodi erinev suhtumine põllumajandusse uutes liikmesriikides põllumajandust ikka veel moderniseeritakse, seal on võimalik näha veel sotsialistliku ajastu jäänukeid. teate seda isegi väga hästi. kuidas me saaksime meetmeid niimoodi välja töötada, et me toetaksime põllumajandust erinevates piirkondades? võib-olla oleks tõesti vajalik siin liikmesriikidele rohkem võimalusi luua. volinik Hogan oma teatises äh, teeb ka ettepanekuid. ta ütleb, et Euroopa Liit paneb paika suured eesmärgid, äh, selged väärtushinnangud, mille poole ja väärtused, mille poole pöör-, äh, püüelda, ehk siis selle suure raamistiku ja et liikmesriigid peavad tegema siis rakenduskavad nende eesmärkide täitmiseks. ja siis võib muidugi arvestada ka piirkondlike eripäradega ja saab samamoodi siis arvestada ka nende erinevustega põllumajanduses. võib-olla oleks see tõesti võimalik lahendus. põllumajandus väga raskete tingimustega piirkondades, nendes väga raskete tingimustega piirkondades, kui poleks põllumajandust, ei olekski mitte mingit võimalust endale äh, elamist, elatist ja äh, teenida ja ots otsaga kokku tulla, sellepärast tuleb just sellistes piirkondades põllumajandust toetada. samamoodi hinnaküsimus. ja muidugi on väga palju spekulatsioone käimas ja spekuleerimist üleüldiselt. tuleks täpsemalt vaadata, mis toimub põllumajandusturgudel või üleüldiselt turgudel. nüüd loomataudid ja erinevad taimehaigused mulle tundub, et tegelikult Euroopa Liidul on võimalik reageerida, sest meil on olemas vahe, olemas vahendid, kui me need taudi ja haiguste puhud võimalikult kiiresti avastame. samamoodi tegelikult me surusime ennast põlvini ka sanktsioonide pärast, Venemaa sanktsioonide pärast, meil oli varem võimalik väga palju tooteid välja viia Venemaale nüüd see nii enam ei ole, Vene turg on Euroopa jaoks kinni, me ei saa enam tagada Euroopa toodete jõudmist Vene turule, kas seda oli tõesti vaja? kas seda tõesti oli vaja, tegemist oli poliitilise jõumänguga ja seda Euroopa põllupidajate turjal ja samal ajal kulutame me raha Euroopa Liidu eelarvest selleks, et päästa talunikke, keda me tegelikult karistasime sanktsioonidega Venemaa vastu. ning me teame väga hästi, et Venemaal ei olegi enam vaja meie põllumajandustooteid, need olid minu märkused ja nüüd on teil sõna, härra minister. Бих искал първо да благодаря за мненията и въпросите, които бяха направени. aitäh, kõigepealt tänaksin teid kõiki kommentaaride ja küsimuste eest. tõepoolest, Bulgaaria eesistuja võtab teatepulga üle väga erilisel hetkel, just nimelt, äh, kui me mõtleme ÜPP arengule ja tegelikult kehtib see ka järgmiste eesistujate Austria ja Rumeenia kohta, kes peavad samamoodi äh, tegema tõsist tööd äh, just nimelt selle valdkonna teemadega ja jõudma lõplikele kokkulepetele. selle tõttu oleme püüdnud luua ka hea ja tempoka ajakava, me ei tahaks venitada me tahame korraldada arut-, arutelud hästi, nad peavad edasi liikuma tempokalt, me tahaksime lähtuda äh, avalikest äh, konsultatsioonidest, komisjoni teatisest ja peame läbi arutama komisjoni teatise aluspõhimõtted. ja pole juhuslik, et te tõstatate just praegu selle nii-öelda taasriigistamise küsimuse, kas see tekib, kuidas äh, tõlgendatakse subsidiaarsuse põhimõtet, kas see tõlgendus saab olema erinev praegusest? ja ma tahaksin siinkohal välja öelda oma isikliku arvamuse. minu arvates järgmise kuueteistkümne kuu jooksul enne Euroopa Parlamendi valimisi peaksime jõudma ühele poole mitmeaastase finantsraamistikuga ja samuti ka uue ÜPP-ga. sellepärast, et kui me ei sõlmi nende teemadega seoses lõplikke kokkuleppeid selleks hetkeks, selle kahe, peaaegu kahe aasta jooksul, siis põhimõtteliselt tuleb alustada uuesti nullist tõepoolest äh, olen ma minevikus olnud ka rahandusminister ja ma tean väga hästi, et ei ole mõistlik tööd dubleerida. maailmas on palju väga kiiresti kasvavaid piirkondi, jah, nad ei lähe lähtu samasugustest eeskirjadest nagu meie, nad rikuvad mitmeid rahvusvahelisi reegleid, sealhulgas inimõigusi, aga seda enam on meie jaoks oluline teha tõsist tööd oma õigusaktidega ja samuti ka mitmeaastase finantsraamistikuga. Te mainisite, et see, kes jagab raha, omab ka võimu või kontrolli asjade käigu üle. jah, tõepoolest, see on alati nii olnud. Pole juhuslik, et me räägime äh, eelarves sissemaksete suurendamisest, eriti arvestades äh, eeldatavaid puudujääke seoses äh, Brexitiga ja samuti ka suurenenud vajadusi julgeoleku ja rändepoliitika valdkondades. kuna nende poliitikate arendamiseks on vaja lisaraha, püütakse kärpida suurima mahuga poliitikaid, ühtekuuluvuspoliitikat ja põllumajandust ja seetõttu ongi eelarve äh, meie oluliseks prioriteediks, me rääkisime paar päeva tagasi kõikide liikmesriikide ministritega ja tõepoolest me teeme ettepaneku suuremateks sissemakseteks. Äh, mm, erinevad kolleegid äh, erinevatest piirkondadest äh, on tegelikult kinnitanud seda, et sissemaksete suurendamine on vajalik selleks, et tagada ÜPP vajalik rahastus ja isegi kui tekib äh, äh mingisugune kärbe, siis see igal juhul ei tohiks kahjustada Euroopa Liidu toodete konkurentsivõimet äh, globaalsel turul Euroopa Liidu põllumajandustoodang on tegelikult parima võimaliku kvaliteediga, nõudlus selle järele on suur paljudel turgudel kogu maailmas. ja seetõttu on rahastamise jätkumine oluline. me ei saa ise seda otsust teha. aga algatades ministrite nõukogus arutelu ja sõnastades täpselt eesmärgid, soovime ikkagi selles suunas liikuda ja me püüame ka tagada selle, et need arutelud peavad olema avalikud. härra Dorfmann küsis teemade kohta, mis äh, võiksid sisalduda nõukogu järeldustes. vaatame, mis aruteludest välja tuleb. on teatud teemasid, äh, millega enamik liikmesriike on nõus. siis on teemasid, mis on mõnede jaoks äh, tundlikumad, näiteks ülemmäärad, ühtekuuluvuspoliitika, uuemad liikmesriigid tõepoolest on näin, näidanud ja näinud seda, et kaasrahastamine äh, on madalam ja kui me seda ei muuda, siis äh, suurenevad erinevused liikmesriikide vahel näiteks Bulgaarias on otsetoetused madalamad kui enamikus naaberriikides. nii et äh, see on üks teema, millest on oluline ka rääkida. ja igal juhul on meie eesmärgiks saada selge signaal kõikidele äh, institutsioonidele, ka Euroopa Parlamendile, Euroopa Komisjonile äh, selle teema olulisuse kohta. kui vähendatakse põllumajanduspoliitika eelarvet, siis sellele peaks eelnema tõeliselt põhjalik analüüs selle kohta, kuidas see mõjutaks põllumajandustootjaid ja erinevaid sektoreid. olukord erinevates sektorites on erinev. kui me räägime veiselihast, piimast, teraviljadest, siis sõltumata sellest, mida me otsustame, igal juhul äh, Äh, mõni sektor kannatab selle all, sellega omakorda kaasnevad majanduslikud ja poliitilised probleemid konkreetsetes liikmesriikides. sellega on, äh, seda on raske täielikult vältida, aga me peame selle kallal tööd tegema ja meie arvates äh, finantsraamistiku läbirääkimised on selleks õige koht mõned teised tundlikud teemad, näiteks ülemmäärade seadmine, capping. komisjoni teatis äh, puudutab seda teemat ainult möödaminnes, üksikasjadesse ei minda, mõned liikmesriigid ei toeta seda, sest neil on äh, suured ühistud või ühendused, kuhu kuuluvad paljud äh, põllumajandustootjad, mida ka käsitletakse ühe toetuse saajana ja seetõttu äh, väheneks nende toetus. Äh, see otsus on praegu tehtud siseriiklikul tasandil. Bulgaarias oleme otsustanud ülemäärade kasuks selleks, et tagada parem tasakaal äh, ja samuti oleme teinud teatud otsused maksete ümberjagamise osas, aga kogu see arutelu peab jätkama, kas piirmäärad peaksid olema kohustuslikud või peaks jääma igale liikmesriigile õigus ise äh, seda otsust teha, seda me veel näeme. kahtlemata, aga me peame selle arutelu ära pidama ja me tahaksime seda teha oma eesistumise esimese kolme kuu jooksul, sellepärast et tahame äh, et oleksime võimelised komisjonile väga selgelt välja öelda, sellised on meie seisukohad ja kuna komisjon töötab praegu et-, välja õigusaktide eelnõusid, siis nad peavad neid, meie seisukohti teadma. Teie komisjon öö, valmistab samuti ette sellel teemal raportit, mis peaks vastu võetama plenaaril maikuus ja ka see on oluline sisend meie jaoks seisukohtade kujundamisel ja kogu selle sisendi peaksime saama enne, kui komisjon lõplike eelnõudega välja tuleb. nüüd ma tahaksin edasi liikuda ühe teema juurde, mis on tõenäoliselt tõesti väga tundlik ja mille teie tõstatasite, see on siis subsidiaarsus ja nii-öelda taasriigistamine. mina isiklikult arvan, et taasriigistamist ÜPP puhul ei toimu, ma olen rääkinud erinevate liikmesriikidega ja meie eesmärgiks on nõuda selgeid ühiseid eeskirju ja ühist raamistikku äh, selle tõttu me räägimegi ju ühisest põllumajanduspoliitikast. see ühine raamistik peaks andma võimaluse rahastada teatud valdkondi lähtuvalt ühistest ja rangetest reeglet, reeglitest, samas aga peaks neid reegleid lihtsustama, et vähendada bürokraatiat. see ei tähenda loomulikult äh, mitte seda, et äh, me peaksime lõdvendama äh, rahastamise kasutamise kriteeriume, vaid ikkagi seda, et me peaksime õigusaktidega seda raamistikku lihtsustama. meie tahaksime Ehm, samuti arutada subsidiaarsuse nii-öelda sulgudes siis taasriigistamise ohu teemat eh, ja me oleme selle pannud juba järgmise esmaspäeva nõukogu eh, päevakorda. kui me räägime teatisest, siis seal on ka juttu strateegilise kava koostamisest, selle kaudu on tõesti võimalik nii-öelda taasriigistada poliitikat äh, praegu on meil tekkinud väga palju küsimusi selle strateegilise kava mõiste osas. me oleme seda juba arutanud põllumajanduse erikomitees nõukogus, mida see strateegiline kava peaks sisaldama. Need eesmärgid, mida see kava peaks sisaldama, ei peaks olema mitte liikmesriigi individuaalsed eesmärgid, vaid Euroopa poliitika eesmärgid maapiirkondade areng on veel üks väga oluline teema, eriti kui me räägime sellest, milline osa eelarvest jääb esimesse ja milline teise sambasse, kui me räägime investeeringutest, siis on selge, et investeeringuid peab samuti käsitlema osana toetusest. mõnedest riikidest on äh, mägised põllumajanduspiirkonnad väga olulise tähtsusega, Bulgaaria kuulub nende riikide hulka ja seega see toetusskeem on meie jaoks äh, väga oluline, Bulgaarias on see rakendunud väga hästi ja selle kaudu saame me tundlikumaid alasid toetada. täna hommikul küsiti minu käest Äh, selle kohta, miks põllumajandussektoris on nii palju pankrotte. me teame, et äh, turg ei halasta, nii et äh, põllumajanduspoliitika peaks jätkama teatavate meetmetega ja meil on olemas ka konkreetsed rahastamiskavad, eriti näiteks looma kasvatuse osas rohestamine on samuti üks tundlik teema. me peaksime jätkama tööd mahemääruse kallal. meil on mõned liikmesriigid, kellel on sellest natukene kõrini saanud, me oleme seda arutanud juba kolm aastat, aga on ikkagi tähtis saata äh, selleteemaline sõnum, just arvestades ÜPP eelarvet, on väga palju tehnilisi küsimusi, mida me oleme suutnud ära lahendada ja loodetavasti praegu oleme jõudnud piisavalt hea dokumendini. ebaausad kauplemistavad, jällegi minu jaoks väga oluline ja huvitav teema me hakkame seda taaskord nõukogus kohe arutama, meie arvates äh, see teema tõuseb tähtsaks eriti aprilli lõpus, mai alguses. me peaksime kaitsma neid, kes on väiksemad, abitumad ja kes sageli kannatavad äh, selle tõttu, et suuremad ja tugevamad neile ära ei maksa. Äh, kogu hulgikaubanduse süsteem äh, lähtub äh, lepingutest, aga mõned kokkuostjad isegi keelduvad lepinguid sõlmimast. Bulgaarias näiteks me oleme maksnud toetusi põllumeestele, Äh, kes äh, teevad oma tööd ilma igasuguse ostu-müügilepinguta. Nad tulevad ja kaebavad meile, et neile ei anta isegi mitte arvet äh, ja meie omakorda suuname nad selle peale Maksuametisse. aga meil oleks vaja toimivat vahekohtumenetlust, on selge, et praegused menetlused ja ka praegune kohtulik menetlusvõimalus ei ole äh, sageli piisavalt hea ja siitkaudu lõuame, jõuame ka sissetuleku ja ressursi äh, jaotuseni tarneahelas. kui me räägime kokkuostjatest, tootjatest ja lõppkasutajatest, tasakaal nendes turusuhetes on üsna õrn. nii et minu jaoks oleks üsna huvitav näha, millised need seadusandlike aktide ettepanekud äh, on, mis äh, äh, komisjonist välja tulevad ja see arutelu ilmselt jääb järgmisele parlamendi koosseisule. Läheksin nüüd edasi siseturu ja kriiside seire juurde, see on tegelikult turu ülesanne seirekeskuse kaudu. meie ülesanne eesistujana on nõuda äh, ministrite nõukogu kaudu äh, regulaarselt komisjoni käest infot, et meie saaksime välja öelda oma arvamuse. Te mainisite äh, siin konkreetselt äh, suhkrut, äh, samuti piimapulbri ladustamist Ähm, jutuks on olnud äh, selliste reservide kaotamine selleks, et tagada piisav hinnatasakaal. me, ma vaatasin eelmise aasta arve ja ma arvan, et äh, võin öelda, et äh, Euroopa ekspordihinnad on tegelikult paranenud ja stabiliseerunud nüüd, kui rääkida rahvusvahelistest ja kahepoolsetest läbirääkimistest kaubandussektori Mercosurist, siis on äh, tõsi see, et kaubandusläbirääkimistel on alati poliitiline element. meil on neli Ladina-Ameerika riiki, kellel ei ole teiste maailmajagudega selliseid lepinguid ja Mercosur on seetõttu oluline leping, see annab meile võimaluse äh, piiranguteta nendes riikides äri ajada. samas on aga jällegi kaalukausil Euroopa põllumajandus. Pole kahtlust, et iga toode, mis imporditakse, peaks vastama Euroopa impordistandarditele, peaks alluma toidukontrollile, samas äh, veiselihasektoris on olemas äh, suurtootja, kellel on äh, kõrge kvaliteediga tooted ja kellest saab väga suur konkurent turul. Te ilmselt teate, et läbirääkimised, mis lõppesid kümme päeva tagasi, ei lõppenud väga positiivse tulemusega ja sarnane on tegelikult olukord ka Mehhikoga. sel põhjusel nõuab nõukogu regulaarselt infot nende läbirääkimiste kohta ja tundlikke teemasid arutavad siis vastavad liikmesriigid nüüd, mis puudutab kliimamuutusi ja keskkonda, siis loomulikult tuleb põllumajandussektoris ka nendega arvestada. põllumajandust mõjutab kliimamuutus ja teisest küljest põllumajandustootmine saab ka äh, areneda äh, kui keskkonna olukord paraneb. me rääkisime rahvusvahelistest lepingutest, härra Sikerski mainis Venemaad, keegi viitas ka Ukrainale. praegusel hetkel näitab meie analüüs, et isegi kui Venemaa turg uuesti avaneks, ei oleks Venemaal tegelikult huvi äh, vastastikuste kaubandussuhete vastu, sellepärast et nad on ise palju investeerinud mitmesse sektorisse ja kui nad taas oma turu Euroopa põllumajandustoodangule avaksid, Euroopa põllumajandustoodang on väga kvaliteetne, siis see selgelt äh, kahjustaks nende endi investeeringuid ja põhjustaks samuti pankrotte sanktsioonid rakendusid tõepoolest põhjustel, mis ei olnud seotud põllumajandusega, aga Venemaa on teinud omapoolsed otsused ja meie Euroopas äh, oleme pidanud kontrolli alla saama ületootmise. härra Agnew, te mainisite, millised võiksid olla lahendused. jah, tõepoolest, me peame keskenduma innovatsioonile ja sellele, kuidas teatavad põllumajanduslikud praktikad võiksid vähendada kasvuhoonegaaside emissioone. ma ei usu, et me võiksime eirata toidu tarnekindlusega seotud hirme samas äh, lehmade ja lammaste pidamine kahtlemata kliimat mõjutab. väga paljud äh, teist ähm, või mitmed teist mainisid ka transpordi küsimust. Euroopa Komisjoni teenistuste ülesandeks on kontrollida seda, kuidas Euroopa Liidus korraldatakse loomade tapmist ja samuti ka nendes riikides, äh, millega Euroopa Liidul on kaubanduslepingud. Äh, Türgi on üks nendest riikidest ja kui neil on probleeme, siis tuleb meie ametiasutustele sellest teatada. loomade transport Türgisse on lai teema, Türgi ise on suur turg ja Äh, samuti ka äh, loomsete toodete edasimüüja kogu Araabia maailmas. ja seetõttu ma väga loodan, et inimesi ei, et loomi ei ekspordita öö, äh, Türki selleks, et neid seal tappa ja siis uuesti liha Euroopa Liitu importida. seda teemat oleme sageli arutanud äh Türgi loomade tervishoiuametnikega. oleme rääkinud sellest, et on vajalikud ranged kontrollid äh, pestitsiidide kasutamisel, sest Türgi on üks suuremaid toiduainete ja köögivilja eksportööre. me kontrollime piiridel ja neid kontrolle on palju. me kontrollime sajaprotsendiliselt kõik veosed üle ja vaatame väga tähelepanelikult läbi veodokumendid. Äh, kavandamisel on ka konverents loomade heaolu teemal äh, kahekümne neljandal aprillil Sofias ja kõik äh, ametnikud, kes selle teemaga tegelevad, on kutsutud kui me räägime nüüd metsloomadest, me rääkisime sellest ka täna hommikul. me kavandame konverentsi Bulgaarias. ja ma arvan, et meie pole, Poola kolleegid korraldavad samateemalise ürituse järgmisel nädalal. me äh, analüüsime seda probleemi horisontaalselt. mitmed Äh, looma tervisega seotud probleemid, eriti sigade Aafrika katk, äh, mis on põhjustatud metssigadest ja ka teised nakkushaigused lindude puhul. väga sageli levivad metsloomadega, eriti lindude puhul rändelindudega ja seetõttu on oluline, et kui me räägime linnukasvatuses, siis kui on oht äh, nakatumiseks, siis tuleb neid hoida kinnistes ruumides. kui me räägime antimikroobikumide resistentsusest, siis äh, on selge, et see on tähtis teema. kahe tuhande seitsmenda aasta juunis võttis Euroopa Komisjon vastu äh, ühe tervisekava ja liikmesriigid on koostatud selle kava järgi vastavaid meetmeid rakendama. Bulgaaria eesistujana jätkab tööd, pidades läbirääkimisi õigusaktide pakettide üle, eh, mis puudutavad veterinaarravimeid, sest see on oluline seoses antimikroobikumi resistentsusega kui me räägime nüüd valgurikastest kultuuridest, siis Bulgaaria eesistujana hindab kõrgelt Euroopa Parlamendi jõupingutusi selle teema käsitlemisel. me ootame sellel teemal peatselt ka algatusraportit. ja meil on selge, et et Euroopa loodus eh,, liidus suure valgusisaldusega kultuurid moodustavad viis protsenti põllumajandustoodangust. härra Nekov tõstatas teatud küsimused seoses Bulgaariaga ja ma võin temaga arutada neid kahepoolselt, kuid see, mida ta mainis, on väga oluline ja suur tänu tähelepanu eest. suur tänu, härra minister meie arvamuste vahetus läheneb lõpule. ma ei öelnud, et äh, kõik on juba möödas, ma lihtsalt ütlen, et lõpp paistab lihtsalt, ärge saage minust valesti aru, te võite muidugi jätkata, kui soovite. ma ei taha ilm-, kohe kindlasti teil sõna ära võtta. aga lihtsalt äh, liigume lõpupoole, nii et laske käia, kui soovite. Te siiski lõpetasite oma sõnavõtu jeśli by były jakieś pytanie jeszcze ze strony państwa do kui rohkem küsimusi ei ole ministrile või siiski on? tundub, et ei ole. tundub, et rohkem sõnasoovijaid ei ole. tund ja viiskümmend pidasime nüüd arutelu Bulgaaria ministriga tõstatasime väga palju erinevaid küsimusi, väga paljud rahvasaadikud said sõna. ja ma arvan, et kui rohkem sõnavõtusoovijaid ei ole, siis saamegi selle päevakorrapunkti arutamise lõpetada. palju edu teile, härra minister, teie edu on ka meie edu nii et tegemist oleks meie ühise eduga raskete eesmärkide saavutamisele. Teil on tõesti väga suured eesmärgid püstitatud. aeg on küps nendega tegeleda ja teil on võimalik väga palju mõjutada tulevast ühist põllumajanduspoliitikat. sest teie olete see, kes praegu nõukogu juhib за, за изслушването, за търпението. ma tahaksin tänada kõiki selle kohtumise ja kuulamise eest, ma tänan teid tähelepanu eest ja ma tahan teile kinnitada, et äh, edaspidi järgmise paari kuu jooksul nii mina kui meeskond oleme teie käsutuses. kuid siiski esitati üks küsimus seoses Brexitiga. ja teine küsimus energiataastuvallikate kohta. nõukogus ei ole meie need, kes seda arutelu juhib. sellega tegeleb äh, energeetikaministrite nõukogu töörühm. suur tänu ja soovin teile edukat jätkamist. Eh, jesteśmy pod wrażeniem bardzo szerokiego spojrzenia. Suur tänu.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 millest me hakkame ka kohe uuesti rääkima. nimelt me kuulame ära Kontrollikoja eriaruande maaelu arengu ja programmitöö kohta. härra Wojtšehovski nimelt tuleb siia meie ette. ja meil on siis veel üks päevakorrapunkt täna. ja seal räägime me oma komisjoni algatusraportist. tegemist on siis esimese aruteluga teemal toiduainete ja põllumajanduse tulevik. suur tänu tulemast, soovime teile palju edu eesistumise perioodiks. If you, if you have uh, the logistic uh, problems, uh, phone me. Okay. I will organize everything. Thank okay. you. Thank you. Thank you. Jak Państwo wiecie, Wymiana poglądów była bardzo bogata. Mieliśmy także pola... meil oli väga põhjalik arutelu. juba täna hommikul tund aega oli meil koordinaatoritel võimalik äh, kohtuda härra ministriga. nüüd aga anname sõna Janus Wojciechowskile Kontrollikojast, kes nüüd pärast ministri sõnavõttu austab meid oma sõnavõtuga väga tore täna siia tulemast, tegemist on jällegi väga tähtsa küsimusega. Te olite selle komisjoni pikaajaline aseesimees, me tunneme teid väga hästi ja me teame, et te saate väga hästi aru sellest küsimusest, mida me nüüd kohe hakkame arutama. ja tõesti väga tähtis on rääkida sellest küsimusest, sest me räägime sellest, kuidas esimene ja teine sammas on omavahel seotud. nii me ei saa lihtsalt rääkida kas esimesest või teisest sambast, tuleb rääkida mõlemast korraga. on tähtis, et me säilitame mõlemad sambad aga samal ajal on täiesti selge, et mõlemad sambad vajavad reformimist. parandamispotentsiaal on korralik. nii et äh, palun teil kõigepealt teha oma äh, selgitused, kui ma asun kella vaatama, siis äh, ärge laske ennast sellest segada, sest kaks tundi arutasime siin juba ühte tähtsat küsimust, mis ei, aga ei tähenda seda, et meil oleks rohkem aega kasutada nii et teil on sõna, palun. Uh, suur tänu, esimees, lugupeetud komisjoni liikmed, Europarlamendi liikmed, suur tänu võimaluse eest tutvustada teile täna ma loodetavasti, loodan, et huvitavat Euroopa Kontrollikoja eriraportit, see aruanne avaldati eelmise aasta novembris ja selle pealkiri on Maaelu arengu programmeerimine, vähem keerukust ja rohkem keskendumist äh, tulemustele. ma tutvustan teile lühidalt seda aruannet ja võib-olla sellest on teile kasu. kõigepealt me teame väga hästi, kui oluline on Maaelu Arengufond sada miljardit eurot seitsmeks aastaks, umbes viisteist miljardit igal aastal ja sellel graafikul te näete, kuidas äh, maaelu arengu rahastamine äh, rahastatakse ja kuidas on võrreldavad omavahel esimene ja teine sammas. maaelu arengufond moodustab umbes viisteist miljardit aastas ja kes on siis suurimad kasusaajad Euroopa Maaelu Arengufondist Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa, Poola, Hispaania ja Rumeenia. programmeerimine äh, korraldatakse riiklikul tasandil ja mõningates riikides ka piirkondlikul tasandil ja sellega seoses tahaksin rõhutada, et hea programmeerimine on edu võti ja maaelu arenguprogrammide tõhususe tagaja. auditi käigus me uurisime kahteteist saja kaheksateistkümnest, äh, sada kaheksateist riikliku maaelu arengukava ja sellest me auditeerisime kaksteist kava Poola, Rumeenia, Kreeka Itaalia, kampaania piirkonnas, Austria, Saksamaal Baden-Württembergi piirkonna, Prantsusmaal Lorraine'i, Belgias Valloonia, Iirimaa, ja kasutades ka komisjoni materjale, äh, äh, auditeerisime ka Inglise ja Taani RDP-sid ja ma, ma, ma unustasin La Rioja piirkonna Hispaaniast mainida. Äh, millised olid siis auditi ette seatud küsimused? Äh, keskendumine tulemuslikkusele, kas see on kaevastatud ka õigusraamistikud, kas maaelu arengukavad äh, potentsiaalselt panustavad parimate tulemuste saavutamise ja kuidas komisjon juhtis programmeerimisprotsessi ja millised olid meie põhilised järeldused aruandes? Need kavad olid liiga üldised, liiga pikad ja liiga keerulised. programmeerimisprotsess oli liiga pikaajaline. ja need kavad võeti vastu hilinemisega ja need kavad ei keskendunud piisavalt tulemustele Äh, mis tähendab seda, et need kavad olid üldised, et vajadused olid liiga üldiselt kirjeldatud, meetmed keskendusid mm, tegevustele, mitte tulemustele ja väga raske oli hinnata, kas äh, need meetmed rahuldasid ka vajadusi Äh, me toome siin mõningad äh, laused nendest kavadest, me ei taha kritiseerida neid liikmesriike, mis siin on mainitud. Need äh, probleemid esinesid kõikides analüüsitud kavades, näiteks Rumeenias oli suurendada ja mitmestekesistada töökohtade arvu maapiirkondades. see on üldine vajadus ja see ei ole piisavalt täpselt meie arvates kirjeldatud. Poola Äh, elurikkuse taastamine ja säilitamine, sealhulgas Natura kaks tuhat alad ja nendes piirkondades, mis on looduslikult eripärast tingitud piirangutega, Iirimaa äh,, sihipärane, hästi ka koostatud äh, põllumajanduskeskkonna kava ja need on näited, mis meie arvates olid liiga üldsõnalised. ja siin on teile nüüd väga huvitav küsimus. liiga pikad, liiga keerulised dokumendid ka mina isiklikult kogesin töös selles komisjonis, kui ma osalesin Europarlamendi liikmena selles komisjonis aruteludes. meil on vaja lihtsustada ÜPP-d. siin me võrdlesime äh, nende kavade äh, suurust fina-, rahastamisperioodil kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, see oli siis eelmine periood võrreldes praeguse ajaperioodiga kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. ja kõikides nendes maaelu arengukavades on dokumendid pikemad kui varem. ühe erandiga Iirimaa. Iirimaa kava oli kõige lühem, üks lehekülg äh, varasemast lühem ma kahjuks ise ei näe, mida teile kuvatakse ekraanile, ütleb esineja. kui te näete sellest tabelist näiteks Itaalia kampaania piirkonnas perioodil kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist oli nelisada kakskümmend kaks lehekülge pikk, nüüd rohkem kui tuhat lehekülge pikk. ja olukord oli sarnane ka teistes liikmeriikides välja arvatud Iirimaa, kus on erinevus üks lehekülge. meie tähelepanek on, et Euroopa Komisjon nõuab liiga palju liikmesriikidelt ja piirkondadel, kes neid kavasid koostavad. nõuab liiga palju. Nendes kavades sisaldub väga palju huvitavaid andmeid, kuid need on kasulikud ainult nagu teadlaste uuringuteks, mitte talunikele see oli meie tähelepanek. ja seda on oluline silmas pidada. ja siin veel üks äh, illustreeriv graafik sama probleemi kohta. loomulikult meie soovitus äh, komisjonile oli, oli lihtsustada äh, nende kavade sisu ja keskenduda tulemustele, see oli üks meie tähtsamaid soovitusi. järgmine oluline küsimus. programmeerimisprotsess oli liiga pikk. ja ma näitan, daamid ja härrad, teile seda joonist, mis illustreerib äh, selle kava vastuvõtmise perioodi. kui palju kulus aega hetkest, kui esimene projekt saadeti Euroopa Komisjonile liikmesriigi või piirkonna poolt. ja kulus peaaegu aasta, pool, üksteist ja pool kuud kuni selle vastuvõtmiseni. see oli selline keskmine kestvus. mõnes liikmesriigis oli võib-olla see periood lühem, kuid eh, see on siiski liiga pikk. ja see on oluline Äh, joonis, sellel on võrreldud äh, nende maaelu arengukavade heakskiitmise protsessi perioodil kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist. Äh, seadusandlik menetlus algas aastal kaks tuhat neli ja kõik sai valmis kahe tuhande seitsmenda aasta alguseks. Äh, praegusel rahastamisperioodil komisjoni rakendusmääruse vastuvõtmine toimus aastal kaks tuhat neliteist, juulis kaks tuhat neliteist, mis tähendab kuus kuud pärast seda, kui äh, rahastamisperiood algas ja siin järgmisel slaidil on oluline info. me oleme siin võrrelnud maaelu rahastamisfondi rahastust äh, neli aastat pärast rahastamisperioodi algust. milline oli olukord aastal kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist? kahe tuhande kümnenda aasta lõpus, pärast seda, kui periood oli neli aastat kestnud kulutati ära kakskümmend üheksa protsenti rahalistest vahenditest, seitsekümmend üks jäi kasutamata. käesoleval perioodil, kahe tuhande seitsmenda aasta lõpuks ainult kakskümmend üks protsenti rahalistest vahenditest olid ära kulutatud ja seitsekümmend üheksa kulutamata. ja sellel äh, graafikul on esindatud nende rahaliste vahendite kasutamise määr kahe tuhande kümnenda aasta lõpus, siin me oleme kahte seda finantsperioodi võrrelnud omavahel, kahe tuhande kümnenda aasta lõpus äh,, pärast seda, kui rahastamisperiood oli kestnud neli aastat, oli kaks liikmesriiki, kes olid rohkem kui viiskümmend protsenti ära kasutanud äh,, Iirimaa ja Luksemburg. ja ja mitte ükski riik ei kasutanud vähem kui viisteist protsenti. ja nüüd aastal kaks tuhat seitseteist on olukord, mitte ükski riik, ütlusriik ei ole ära kasutanud rohkem kui viiskümmend protsenti, seda äh, loetelu juhib Soome neljakümne kolme protsendiga ja Iirimaa. ja Iirimaa äh, äh, kava oli kõige lühem. Teile meenutuseks, Iirimaa on teisel kohal see ei ole mingisugune järjestus, vaid see on lihtsalt ja kuus liikmesriiki äh, alumises otsas, kus äh, rahaliste vahendite kasutamise määr on väiksem kui viisteist protsenti. ja meie soovitus komisjonile on koostada oma seadusandlikud ettepanekud maaelu arengupoliitikas kahekümne kahe, kahe tuhande kaheteistkümnenda perioodi jaoks juba järgmise programmiperioodi alguses. ja meie aruande viimane järeldus ja probleem, mille me tõstatasime oma aruandes, oli see, et maaelu arengukavad ei keskendunud piisavalt tulemustele. meenutage teile äh, neid aruandeid see illustreerib väga hästi kogu seda probleemistikku. juulis eelmisel aastal esitatud aruanne noortalunike kohta rahastamisperioodil kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist kulutas Euroopa Liit rohkem kui kolm miljardit eurot, konkreetselt kolm koma kaks miljardit eurot. ja siin graafikul on näha tulemused. ja näitab, mil määral on nordalonike arv liikmesriikides vähenenud, välja arvatud kaks liikmesriiki Slovenija ja Rumeenia, äh, kus noortalunike arvukus kasvas. teistes liikmesriikides äh, see vähenes võrreldes eelmise perioodiga. ja sama probleem on ka põllumajandusliku maa kohta noortalunike poolt kasutatav äh, haritav maa vähenes viiekümne seitsmelt koma seitsmelt aastal kaks tuhat viis viiekümne ühele koma üheksale miljoni hektarile aastal kaks tuhat kolmteist. ja seega noortalunike toetused ei ole andnud käegakatsutavaid tulemusi. ja viimane tabel näitab teile seda, et ainult kahes liikmesriigis on äh, ainult kahes liikmesriigis äh, noorkanaliki, kes on nooremad kui kolmkümmend viis aastat, see on Austria ja Poola ja teistes liikmesriikides, kui me räägime vanemates äh, talunikest, kes on vanemad kui kuuskümmend viis, siis neid on vähem kui kümme protsenti Saksamaal ja Austrias ja Poolas. ja üks kolmandik Eesti äh,, vabandust, Euroopa Liidu põllumajandustootjatest on vanemad kui kuuskümmend viis ma räägin seda sellepärast, et see peegeldab väga hästi ähm, probleeme seoses nende kavade elluviimisega ja saavutatud tulemustega ähm,. ma tooksin siin kaks näidet. üks Poolast, teine Itaaliast ja ma ei taha sellega kritiseerida neid liikmesriike, vaid äh, ma kritiseerin seda toetuste kontseptsiooni. Poolas oli noortalunik. kellel oli viissada kolmteist hektarit, sai sada tuhat eurot toetust aastas ja täiendavalt veel kolm tuhat eurot noortalunikuna. milline oli siis mõju selle põlvkondade vahetusele? ei mingit seost toetuste ja Äh, põlvkondade vahetamise vahel Poolast. teine näide Itaaliast. kui äh, suurettevõtja äh, sai noortalunike toetust, kuna ühel osanikul oli kuusteist protsenti osakutest, ta oli noor talunik ja see suurettevõte sai kaheksa tuhat eurot kuid see mitte mingil viisil ei mõjutanud ka põlvkondade vahetamist. ja lõpuks tahaksin öelda, et käesoleva aasta märtsis koostame meie analüüsidokumendi kommunikatsiooni ettepaneku kohta äh, ÜPP tuleviku teemal see saab sisaldama meie tähelepanekuid eh, seoses Euroopa Komisjoni ettepanekuga ja me lähtume meie aruannetest, meie järeldustest ja soovitustest. kuid ma tahaks öelda, et meie aruannetes sisalduvad väga dramaatilise sisuga andme. Eh, eelmistel aastakümnetel kadus neli miljonit talu ja ligi kakskümmend miljonit hektarit haritavad maad. peaaegu kakskümmend miljonit hektarit. ja probleemiks on ka põllumajandustootjate vananemine. see probleem oli ka juba varem ja probleemiks on ka väga keeruline Euroopa põllumajanduspoliitika mis on suureks probleemiks ka Euroopa poliitikutele ja ka Euroopa Parlamendile, kuidas leida lahendusi, mille läbi tõhustada tulevikus ÜPP-d. ja kui ma tutvustasin noortalunike teemalist aruannet, ma mainisin juba, et ja kordan täna veel üle et Euroopa Liidus on vaja koostada pika perspektiiviga ÜPP, mis ei oleks seitsmeaastase perspektiiviga, vaid võib-olla kahekümne seitsme aastase perspektiiviga. ja on hädavajalik alustada arutelusid sel teemal, võib-olla Bulgaaria eesistumine oleks üks hea hetk selleks, kuidas kavandada ühist põllumajanduspoliitikat ja anda talle pikaajaline perspektiiv, äh, arvates seda, mida me ootame tulevikus. suur tänu, esimees! suur tänu! see raport on tõlgitud kõikidesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse, nii et kõigil on võimalik sellega tutvuda palun teil lühidalt sõna võtta, üks minut maksimaalselt, ma väga vabandan, aga kuidagi tuleb siiski meil aega piirata, sest siiamaani oleme ajast üle läinud, kuna tahtsime Bulgaaria põllumajandusministriga tõesti pikalt äh, arvamusi vahetada. avade eba tõhustust ja ma näen, et äh, nad ei täida oma eesmärki, milleks on äh, näiteks piisava internetiühenduseta piirkondi, mis mõjutab nii ettevõtteid kui elanikke. Äh, võib-olla on raske neid piirkondi tuvastada, aga komisjon selles osas kunagi ühendust ei ole võtnud. kolleeg Andrew suur tänu, mina teen samuti väga kiiresti, tänan Kontrollikoda äh, selle aruande eest. me oleme teadmiseks võtnud äh, komisjoni teatise ja äh, tegelikult aruanne on siinkohal väga kasulik, sellepärast et volinike huvi ja meetodid selle äh, Äh, eesmärgi suunas liikumiseks ei, ei ole täielikult piiramatud, ehk siis äh, meie meetoditel on piirangud ja tegelikult on oluline, et me määratleksime ära äh, sellised eesmärgid, mida oleks võimalik hinnata tulemusi kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt ja see töö tuleb ära teha juba eesmärkide seadmise tasandil. mind huvitaks, miks te ei Eh, ei ole hinnanud eh, liideralgatust, eh, mis mm, ühendab seda mm, territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärki majanduslike ja sotsiaalsete indikaatoritega ja suur tänu, et te ütlesite välja selle, et me peame mõtlema pikemaajalises, pikemaajalises perspektiivis kaasrahastust Euroopa rahastusele ja kui meie vähendame rahastust veel kahekümne protsendi võrra, siis kas te ei leia, et piirkondadel on raske, mina näen siin võimalust ÜPP täiendavaks fragmenteerumiseks ja kolmas küsimus puudutab ajakava, me peame ju tegelikult lahendama äh, problemaatiline äh,. suur tänu, ma pean äh, teid äh, kiitma teie paranenud inglise keele osas, ütleb härra Agnew. ja ma pean ütlema ka, et ma pean kiitma seda eh, kontrollikoja head raportit, mul on eh, hea näha, et Euroopa Liit lihtsalt seal ei ole piisavalt vastutus määratletud, see ei toimi pikaajaliselt ja nii edasi. Mm. me näeme, et äh, otsused tehakse jooksuga äh, tähtaegadest lähtudes. Äh, siis, kui vasak ja parem käsi eraldi tegutsevad. kolleeg Talnon suur tänu, ma olen osalenud selles protsessis, mina olin nii-öelda õpilane ja komisjon oli nii-öelda õpetaja selliste ebavajalike protseduuri lihtsustuste tegemist. kolleeg Kardi, suur tänu. kas äh, Kontrollikoda äh, kavatseb läbi viia ka konkreetseid uurimisi selles osas, sellepärast et Iirimaal on probleemid, viimased numbrid mm, on äh, heaks kiidetud ja programmi vahendite ära hävitatud, teie varasemaid soovitusi on kasutatud vabandusena nende hävitustegevuste osas, eh, isegi kui need ei olnud seotud konkreetsete märkuste või leidudega, nii et kas eh, te olete eh, võtnud väga huvitava ettekande eest. ma tahaksin välja tuua ühe punkti, nimelt nõue noortalunikele. Te ütlesite, et nende äh, põllumajandustalu äh, püsti panna. Te samuti mainisite, et põlvkondade vahetusega on probleeme kuid siis, kui vanemesed, eriti just noored, ei soovi asuda tööle, mida ühiskond ei hiina. see tähendab seda, et tuleb arvestada keskkonnaküsimustega, loomakaitse küsimustega. aitäh selle väga huvitava ettekande eest. eelmisel nädalal, kui me toetusi üle andsime, osalesin ka ühel üritusel ja saan kinnitada kõike seda, mida teie, palju see vastu võetud äh, omnibuse määrus läheb ka õiges suunas, kas teil on olnud aega seda üle vaadata? tõesti, poliitiliste otsuste tegemisel oleks tõesti väga hea, kui me saaksime ka selle kohta infot, eriti kui hakkame rääkima ÜPP tulevikust peale selle tuleb äh, vaadata ka tegelikult kooskõlas komisjoni lähenemisega, et piirkondadel on vabad käed, saavad ise otsustada. nii et äh, kuidas sellegipoolest meil oleks võimalik administratiivseid tõkkeid vähendada. aitäh, järgmisena kolleeg Roppe, palun. aitäh, esimees. suur tänu selle ettekande eest. see oli väga huvitav minu arvates peitub siin sõnum meie jaoks, me peame hakkama selles valdkonnas tegutsema, aitab äh, äh, sõnadest probleemide tõstatamisest. Te ütlesite, et selle programmi perioodi ajal oli viivitus üle poole aasta ehk pikem kui eelmise programmi perioodi ajal. mis oli nende viivituste taga? kas liikmesriigid äh, koostasid pikemaid tekste, kas seal oli midagi sees, mida varem polnud või kas tekkisid viivitused uutest nõuetest, millest liikmesriigid ei saanud piisavalt ette teada? kui liikmesriigid kirjutavad liiga pikki programme, siis võib-olla me saaksime võib-olla kuidagi nõudeid piirata. mul on ka tegelikult üks retooriline küsimus me räägime noorte talunike probleemidest, vananevatest talunikest, et millal saab Euroopas toit otsa? proua Petir, aitäh! mul on keskmine maa pro-, maaelu pro-, me teame, et maapiirkondades elu sureb välja ja meil on vaja on veel parem poolteist. Foarte pe scurt, știm foarte bine că una dintre marile probleme în ceea ce înseamnă absorția. Aitäh, president, esimees, me teame. Nii et tahaksin teada, kas Euroopa Liidus ei võiks mõelda ühtlustatud menetluste peale, mis kehtiksid, praegu on kõik liiga keeruline ja see on mõttetu, ütleb härra Buda jah, raha, ikka see raha küsimus. majanduse kohta viimastel kuudel ja aastatel. tegemist on tõesti väga suurepärase juhisega meie jaoks, eriti kui me mõtleme selle peale, et tulevikus on meil Euroopa Liidus vähem vahendeid ümberjagamiseks. ma ei mõtle siin mitte ainult Brexiti peale, vaid ka uute ülesannete peale, nagu julgeoleku tagamine. ja siin on kõige suuremaks probleemiks või kõige suuremaks veaks see, kui me hakkame valedest kohtadest kärpima ja kokku hoidma ning see raport näitab nüüd väga selgelt, kus on võimalik Euroopa vahenditega saavutada soovitud lisandväärtust, kus Euroopa vahenditega on võimalik mõõdetavalt olukorda parandada. ja nüüd, kui me mõtleme uue põllumajanduspoliitika väljakujundamise peale, tuleb meil just seda lisandväärtust esile tuua ei ole vaja öelda, et noh, igas valdkonnas kärbime viis või kümme protsenti, vaid tuleb mõelda lisandit sõna võtta. okei okay., jaa, I think that's better. hästi, see toimib paremini üle. suurema, ma, suurem osa nendest soovitustest, mis meie jaoks on tähtsad, nendega oleme nõus, eriti kuna me leiame, et terves reas valdkonnas on tõesti võimalik parandusi ette võtta nendes valdkondades ühtse põllumajanduspoliitika tuleviku kohta, selleks et meil oleks lihtsam ja tulemustele suunatud äh, poliitika. me kõik teame, et praegune olukord on liiga keeruline, meil tuleb poliitikaid lihtsustada, me peame leidma lihtsama saavutamiseks kasutatakse eraldatud vahendeid mõned punktid, mida, mis siin välja toodi. üks nendest punktidest oli viivitused, mis tekkisid äh, programmide koostamisel. kogu see protsess kohe alguses, protsess hetkest, mil komisjon teeb ettepaneku, kuni põhiakti kinnitamiseni võttis äh, kaksteist kuud rohkem aega kui eelmine kord. see oli esimene kord, kus tegemist oli kaasotsustusmenetlusega. ja sellest hetkest, kui see alusakt heaks kiidetes oli viivitus äh, õigusliku aluse äh, kinnitamisel õnnestus meil hiljem siiski aega kokku hoida ja programmid kiiremini kinnitada kui varem teine punkt, mille tahaksin välja tuua, on nende kasutusmäärade kohta, mida siin välja toodi. on õige see, et võrreldes eelmise programmiperioodiga on kasutusmäär natuke madalam, ehk et äh, on kasutatud vähem vahendeid kui eelmise perioodi ajal teiste tõuke ja investeerimisfondidega, Arengufond, Sotsiaalfond äh, ja struktuurifondid, äh, fondidega, sellepärast et me oleme pea kolm korda rohkem väljamakseid teinud. veel üks punkt, mis võib olla äh, keskkonnaprogrammidesse, maaelu arenguprogrammidesse. selline on asjade seis praegu tegurid, teistel on ainult programmipõhised tegurid ja tänu sellele on meil võimalik siis ka aru anda Euroopa Liidu tasandil selle fondi vahendite kasutuse. see programmiperioodiga ei ole me tegelikult Euroopa Liidus põllumajandusalasid äh, ka, põllumajandusmaad kaotanud. aitäh! vabandust! et ma siin natukene haamriga viibutasin, aga aeg on tõesti otsas. Jaanus, palun ka hästi lühidalt. aitäh positiivsete märkuste eest meie raporti kohta. see viimane küsimus äh, info kohta komisjonilt. kaks kaks äh, kuud tagasi põllumajandus, maa, seda oli sada kuuskümmend neli miljonit hektarit. me tõime sellega oma raportis toona välja ja komisjon selles ei kahelnud me ei kritiseeri liikmesriike ja piirkondi, mis neid põllumajand-, maaeluprogrammi liiga palju. Euroopa Komisjon nõuab liikmesriikidelt liiga palju. on vaja lihtsustada neid nõudeid ähm, komisjoni tasandil. järgmine järgmise ühise põllumajanduspoliitika puhul lihtsamat äh, määrust. Äh, selle peaks siis välja töötama komisjon ja sellest tulenevalt saaksime siis välja töötada lihtsamad äh, maaelu arenguprogrammid. see oli programmeerimisprotsessi audit, mitte programmide audit. jah Äh, vastan siin kolleegidele Flanagan ja Cathy, esitlen seda eriaruannet Iiri parlamendis põllumajanduskomisjonis. nii et äh, kui seal on probleeme liideriprogrammiga, siis tõesti soovitan äh, tulevikus maaeluprogrammide liiga hiline kinnitamine. just sellepärast alustasimegi arutelusid äh, ÜB, sellepärast et ainult kakskümmend kuni kakskümmend üks äh, protsenti eraldatud vahenditest on kulutatud. see ei ole piisav selleks, et äh, tõhusam on meil vaja ka rohkem infot vaja eelmise programmiperioodi rakendamise kohta. Not, not more time for the answer. tundub, et rohkem aega mul ei ole väga palju vaja ära teha. aitäh teie selgituste eest eriraporti kohta, see arutelu oli väga vajalik ja väga hea soovime teile kõike head ja loodame, et olete valmis ka tulevikus meie komisjoni ette tulema. me, härra Dorfmann on raportöör tema koostab siis raporti kallal, millega vastame siis komisjoni teatisele ühise põllumajanduspoliitika tuleviku kohta. mul on väga hea meel, et mina rapsloomelised ettepanekud edastatakse ja sellepärast oleks minu arvates mõistlik, kui me hiljemalt äh, juunikuus saaksime seda nüüd paari sõnaga ka sisust. Ähm, kui vaadata voliniku teatist, siis me näeme, et lähtutakse edasi, arvestades uute ülesannete ja probleemidega, nagu näiteks äh, jätkusuutliku arengu tagamine ja kliimamuutuste vastane võit, edasi, arvestades uute ülesannete ja probleemidega, nagu näiteks äh, jätkusuutliku arengu tagamine ja kliimamuutuste vastane võitlus äh, alates viimasest reformist on selles valdkonnas väga palju kokkuleppeid tehtud ja otsuseid vastu võetud ja sellega tuleks arvestada. kõigepealt tõstatub siin äh, tugevdatud äh, lähimuspõhimõtte küsimus ja ma arvan, et teatud valdkondades on see tõesti mõistlik, nagu näiteks kontrollide puhul või siis ka programmeerimise puhul, aga me peame olema siin väga ettevaatlikud, sellepärast et lähimuspõhimõttega ei ole võimalik tagada lihtsustamist ÜPP programmide kohta, siis ma arvan, et paljudes riikides, ka minu koduriigis juhtuks see, et esimene sammas oleks riiklikult reguleeritud, teine sammas aga osaliselt riiklikult, osaliselt piirkondlikult ja kuidas te sinna lisanduksid siis kakskümmend üks piirkondlikku programmi ja mina küll ei usu, et sellega me ÜPP-d lihtsustame. me peame ilmselgelt vältima seda, et tugevdatud lähimuspõhimõte õõnestaks ühist põllumajanduspoliitikat. meil on vaja ümiga riikidest on paremas olukorras kui talunikud nendest riikidest, kus ametivõimud nii hästi ei toimi. me tõesti peame hoolitsema selle eest, et kõik ümiga riikidest on paremas olukorras kui talunikud nendest riikidest, kus ametivõimud nii hästi ei toimi me tõesti peame hoolitsema selle eest, et kõikidel oleksid võrdsed võimalused. siis on veel üks teine huvitav lähenemine, nimelt äh, komisjonis TESi raportiga vastu võtsime selleks, et ette valmistada praegu kehtivat reformi, siis tullakse nende toona tehtud ettepanekute juurde tagasi, räägitakse siin ristvastavusest äh, ja siin on terve rida vabatahtliku arengu tagamiseks midagi ette võtma. minu arvates on see lähenemine hea ja tähtis. me tõesti peame maaelu arengut toetama ja väga tähtis on äh, toetada turgusid, mis tulenevad just maaelu arengust ja me oleme näinud, et viimane punkt, viimane peatükk, mis puudutab riskihaldust, aga ma arvan, et Omnibus määrusega oleme siin juba väga palju häid otsuseid juba vastu võtnud ja ma ei usu, et pärast Omnibusi ettepanekut oleks meil veel midagi uut sisse viia, sest kõik, mida me soovisime, on juba sisse viidud. tööridega kohtumisi, kes on juba ka ametisse nimetatud, aitäh! tahan siin tervitada meie kunagist kolleegi. võib-olla mõni teist mäletab tema kuulsat raportit, pärast seda tuli DESi raport, väga paljud mõtted, seal te ei soovigi üldse meie mõtteid kuulata, aga mul on ikkagi hea meel, et te olete kohal. nüüd aga arutelu juurde alustan, Dorfmann esitas ajakava osas, kõigepealt olen ma põhimõtteliselt temaga nõus, tegemist on algatusraportiga ja seetõttu mõistlik, ehk siis veebruar äh,, aprill, mai ja mai võiks olla siis see, kus me jõuame plenaari. sisulise poole pealt teatises aastase finantsraamistikuga äh, Mm, näeme seda, et me peame süvenema kestlikkuse teemasse. turg peab siin oma sõna ütlema. esimees ütleb proua Müller. kallis Herbert Dorfmann, aitäh, et sa raporti põhipunkt majanduspoliitika jaoks oleks korralik ja seda tuleb siin raportis ka välja tuua ja minule, minu jaoks on tähtis ka see, et me teaksime, et meil on ühine turg ja et ühise turu jaoks on meil vaja ka ühist poliitikat. ma ei räägi siin mitte ainult toiduainetega varustuse kindlusest eurokondades ja külades äh, säilitama kogukonnad ja saame seda teha põllumajanduse kaudu ja muidugi ka kliimakaitse ja bioloogiline met-, mitmekesisus mängivad siin väga tähtsat rolli me peame võib-olla mõtlema ka selle peale, millised on ekte talunike puhul oleks võib-olla ka vaja teha ettepanekuid olukorra parandamiseks. ühine põllumajanduspoliitika ei ole määratud hukule, väga tähtis on sellest lähimuspõhimõttest, mis meil on ja nende võimalustega, mida komisjon oma teatisega meile soovib äh, sisse viia äh, tagada piirkondade jaoks piisavalt paindlikkust. aga minu kui sakslase jaoks tähendab see ka seda, et me peame võib-olla mõtlema, kas meil on tõesti teatud tingimustega seotud toetusi uuesti vaja teatud toodete puhul või teenuste puhul, nagu näiteks valgurikaste taimede kasvatamise puhul, aga ma ootan juba põnevusega eelseisvaid arvamusi. kolleeg Zullo kolleegid, täna peame väljendama esialgseid mõtteid ÜPP reformi osas ja nagu äh, kolleeg ütles, me peaksime neid tegema viisil, et komisjon saaks neid arvesse võtta, vastasel juhul sooritame suure vea. kõigepealt, mis puudutab eelarvet, siis volinik Oettinger Äh, teatas hiljuti kärbetest äh, põllumajanduseelarvesse. mina siiski arvan, et kärbete asemel me peaksime rääkima säästmisest ja oleks mõistlik analüüsida olemasolevate vahendite kasutamist selleks, et näha, kas meil on ka kasutuid kulutusi. majandusliku poolelt vaadates äh, huvitaks mind ka teada saada, kas komisjon äh, püüab liikuda liikmesriikidele eraldatavate summade lähendamise suunas. Ähm, ma ei ole täiesti positiivne selles osas, sellepärast et majanduslik keskkond on äh, erinevates riikides erinev ja täielik võrdsustamine tähendaks karistust nendele põllumeestele, kus äh, põllumeestele, kes elavad riikides, kus elamis- ja tootmiskulud on kõrgemad, nii et võib-olla peaks arvestama ka per capita äh, sissetulekutega selleks, et mitte moonutada äh, toetuste mõjusid ja loomulikult tuleb toetada äh, neid äh,, kes on raskustes omaenda turul. me näeme äh, Äh, ka probleeme näiteks tootmismaaga, äh, mis mõju tööhõivele, töökohtade loomisele ja me peaksime ähm, võtma ära stiimulid äh, spekuleerimiseks maaturul. sageli mainitakse ka digiteerimise teemat, põllumajandussektor tundub olevat äh, hetkel veel minevikus, äh, uued tehnoloogiad võivad pakkuda sektorile täiendavaid äh, võimalusi mm, äh, ja tuua juurde ka uue põlvkonna põllumehi. ma lõpetaksin siinkohal ja vastu võtta selge seisukoha. hästi Need olid nüüd variraportöörid, edasi ülejäänud. suur tänu kolleeg Herbert Dorfmannile. olen nõus tema sissejuhatusega ja sellega võib juhtuda ka see, et põllumajanduspoliitika taasnatsionaliseeritakse, mitte küll rahastamine, aga poli-, mul on jäänud mulje, et juba eelmise põllumajandusreformi puhul tegelikult teatud valdkondades liiga palju taasnatsionalismuspoliitika, siis ühed said aru, et see on ainult investeerimispoliitika ja teised said aru, et see puudutab ainult äh, kesk, keskkonnapoliitikat põllumajanduses. nii et on täiesti selge, et segadus tekkis juba seal ja me peaksime olema väga ettevaatlik. aitäh, mis puudutab taasnatsionaliseerimist, olen nõus eelkõnelejatega. ma ikka veel äh, kahtlustan, et Äh, komisjon soovib siin vastutusest kõrvale hiilida, öelda, et noh, eesmärke meie ei saavuta, et las siis liikmesriigid ise vaatavad, kuidas on neid võimalik saavutada. me peame tõesti praeguse ÜPP puhul ütlema, et meil ei ole õnnestunud tagada talunikele sissetulek, ei ole tagatud paremat keskkonnakaitset, nii et mõlema küsimusega peame tegeleda, tegelema. ei saa öelda nii, et noh, meie siin ei saavutanud seda, vaadake nüüd liikmesriigid, kuidas ise saate hakkama, see ei toimi ja ka Saksamaa perspektiivist võin öelda, et äh, meil on kuusteist liidumaad ja kui me peaksime siis ühiseid seisukohti välja töötama hakkama, siis see ei ole lihtne. ja et see ilmselgelt äh, viivitab kogu seda protsessi, see ei toimi, nii et meie peame võtma vastutuse ja komisjon samamoodi ning raamistiku paika panema. see aga ei tähenda seda, et me ei taha suuremat paindlikkust, otse vastupidi, aga vastutus peab jääma Brüsselisse ütlen ka väga selgelt, et äh, kui me vaatame praeguse reformi nõrki kohti, siis tuleb just nendele nõrkadele kohtadele vastused leida. meie rohelistena ütleme ka väga selgelt, et peab kehtima see põhimõte, et avaliku sektori vahendeid kasutatakse avalike teenuste rahastamiseks. tuleb tõesti säilitada põllumajandusnägi probleeme lahendatud ei äh, suhkru ega piima puhul nägime, et äh, äh, turureguleeringud kaotati ära ja probleemid olid käes, nii et me peame jätkama nende turgude reguleerimist, aitäh. jah, võib-olla väike märkus ka minu poolt, me räägime põllumajanduse tulevikust Euroopas ja ilmselgelt tuleb siin rääkida ka erinevatest meetmetest, kuid see ei tähenda seda, et meil on vaja erinevaid ühiseid põllumajanduspoliitikaid erinevate pi-, riikide ja erinevate piirkondade jaoks. ma tean, et see kõik on väga raske. aga just sellepärast ongi meil vaja paindlikkust. härra Flanagan, palun. Thank you very much uh.... suur tänu, väga oluline arutelu Äh, eelmine kord, kui see arutelu toimus, olin ma kodus ja ma oleksin väga tahtnud osaleda, sest ma põlesin äh, tahtmisest teada saada, mis toimub. Ähm, komisjoni dokumendis äh, viidatakse avalikule Äh, konsultatsioonile kus, kus üheksakümmend kuus protsenti inimestest äh, ütles, et põllumeeste äh, olukorda tarneahelas tuleks parandada ja lehekülg neliteist oli ka joonis, mis näitab, kuidas põllumeeste sissetulek jääb teiste osalejate omale alla. minul küsimus, kas keegi võiks mulle öelda, miks sellele on pühendatud ainult üks lõik dokumendis, see on oluline ükskõik millistest materjalidest me räägime, äh, toetused äh, liiguvad rahvusvahelistele ettevõtetele, teistele ettevõtetele, räägime uutest tehnoloogiatest ja nii edasi, aga kui meie põllumees me ei tee mitte midagi, number üks, ma ütlen veel kord, kõige olulisem on tegeleda põllumeeste sissetulekutega, see on pigem mitte sõnade tegemine, see on üldse mitte midagi. jah, tõesti, väga raske, kui äh, raha taskust kaob, siis on seal äh, auk. kolleeg McCarthy, palun. tänan, esimees ja ma ma nõustun sellega, et äh, kui ÜPP reformiga seotud hirmud ja kartused viivad selleni, et et ÜPP makseid ei hakata radikaalselt tasakaalustama, siis ma arvan, et meie kollektiivselt ei ole suutnud teha seda, mis on oluline. ma tahaksin puudutada seda lähimuse küsimust ja viidet sellele komisjoni teatises, kui räägitakse liikmesriikide mõjuvõimu suurendamisest. mina põhimõtteliselt usun sellesse, et kui otsuseid on võimalik teha koha peal või riiklikul tasandil, tuleb seda teha äh, Äh, ÜPP tasandil on olnud sageli probleeme sellega. esiteks siis, kui äh, riikide valitsused ja ametkonnad saavad volitused teatud otsuste tegemiseks, siis nad võivad teha täielikult rumalaid otsuseid, ma olen seda oma kodumaal näinud. ja ma ei tea, kui paljud delegatsioonid, enne kui mina äh, liitusin parlamendiga, Iirimaa delegatsioonile, Iirimaa põllumajandusamet ütles, et see ei ole meie süü, see on komisjoni süü ja, ja see sõnum edastati siis parlamendi liikme poolt komisjoni, aga komisjon ütleb, kuulge, teie probleemid on tegelikult oma koduriigis. seega tuleb teha väga selget erinevust. ja selles ettepanekus on liiga palju ebamäärasust ja kahjuks koguma, kogukonnad ja talunikud satuvad sellesse risttulle. ja ma kardan, et liikmesriikide strateegiakavade koostamine satuvad selles olukorras, kui liikmesriigid saavad täiendavaid volitusi, peavad need strateegiakavad esitama komisjonile ja et neid hinnatakse ja see selle asemel, et vähendada bürokraatiat, lisab veel ühe bio, äh, bürokraatia tasandi ja seetõttu on oluline, et meie komisjon esitab õiged muudatusettepanekud nende probleemide kohta. härra Santos. Äh, lugupeetud esimees. ma tahaksin öelda, et Euroopa põllumajandus peab jätkuvalt hoidma alles meie maaelu ja osalema ka Euroopa Liidu tootmise äh, protsessides. põllumajandus, eelkõige väiketalud, peavad saama piisavalt toetust selleks, et põllumehed jääksid maapiirkondadesse teiseks, mis puudutab nüüd turupõhist poliitikat, siis on väga oluline, et meil oleksid äh, tõhusad meetmed selleks, et toime tulla hindade kõikumisega. meil on praegu äh, ebaausad praktikad ja diskrimineerivad poliitikad äh,. me teame seda juba omnibussi määruse aruteludest. kolmandaks kui mudelis suureneb ka subsidiaarsuse roll, siis tuleb äh, suurendada lihtsustamist, äh, äh, süsteem peab muutuma ennustatavamaks põllumeestele ja tootjaorganisatsioonidele. Ähm, mulle tekitab see aspekt kõhklusi, aga me teame, et komisjon soovib ÜPP-d ähm, lihtsustada ja nüüd uus öö, äh, otsemaksete süsteem, kuidas on võimalik tagada ühine äh, programmeerimine, kui meil on aastakavad ja mitmeaastased kavad. Äh, küsimus, kuidas tagada sanktsioonid ja jälgimine kogu liidu territooriumil, kui me suurendame subsidiaarsust? aitäh, et ka mulle sõna anti. komisjoni teadisest võib tõesti väga erinevaid asju välja lugeda kolleeg Dorfmann, teie lugesite välja selle, et kõik peaks jääma nii, nagu praegu on. nii sain teiest vähemalt aru. saan küll aru, et liialdan natukene siin. mina aga lugesin välja hoopis seda, et lõppude lõpuks räägime eesmärkidest, lõppude lõpuks räägib stabiilne sissetulek, aga eelkõige tuleb rääkida ka just väikese ja keskmise suurusega talude toetamisest ja sellepärast on tõesti väga tähtis poliitika see ei puuduta mitte ainult ühist põllumajanduspoliitikat, vaid üleüldiselt maaelu arengut ja sellepärast peaksime mõtlema ka selle üle järele, et me ei va-, nagu näiteks pagari on, me teame, pagarid on ju Euroopast kadumas meil tuleb tõesti lähtuda eesmärkidest, raha eraldamise on rohkemas kui lihtsalt põllumajanduspoliitikas. määrust veel heaks kiidetud ja juba me käsitleme voliniku uut teatist. see teat-, eriti ka minu koduriigi puhul äh, ja ka Saksamaal, kus äh, need valitsused detsentraliseeritud ja siis, sest äh, kui me rahastame teisi poliitikavaldkondi, näiteks rändepoliitikat, kahjustades maaelupoliitikat, äh, on minu arvates, et me peame mõtlema ka põlvkondade vahetumise peale ja riskijuhtimise teemade peale. kiitoksia, härra puhejuht. siin on äh, mõned head punktid, me peame jätkuvalt tagama toidumeeste äh, halduskoormust ja samuti äh, sellel taustal liikuma riskipõhisemate kontrolliga teretulnud, küll aga on mul küsimus, kuidas tagada, et äh, nende tulemuste täitmist ka samuti tagama kliimaeesmärkide täitmise põllumajanduses ning äh, tänu ja suur tänu, Herbert Dorfmann. ma usun, et see küsimus, äh, mis äh, on tekitanud kõige rohkem küsimusi, on vastutuse tagasiandmine liikmesriikidele ja õige küsimus on siinkohal see, kas liikmesriigid on valmis seda vastutust võtma, mõned võib-olla on, aga võib-olla mitte kõik ja kas raportöör soovib seda aspekti kommenteerida. komisjoni eesmärgiks on parem äh, sihtmärgistamine, siin me räägime ülempiiridest ja äh, konvergentsist, äh, siis äh, me peaksime siin küsima, kas esimesed eesmärgid ees, liikmesriikide eesmärkidega, ma saan aru, et siin on veel päris palju segadust äh, Äh, mina omalt poolt äh, tahaksin, et me liigutaks, liiguksime eemale igasugustest skeemidest ja lähtuksime holistilisest äh, põllumajandustootja juhtimise skeemist, mis paljud põllumehed ei saa oma juhtimisstruktuuridest tunnustust. mulle ei meeldinud üldse rohestamisettepanekud eelmises ÜPP-s ja ma loodan, et me liigume sellest eemale, me lähtume rohkem sellest, mida põllumehed tegelikult teevad. suur tänu olnud väga trendikas öelda, et jah, lähimuspõhimõte kõik liikmesriikide kätte tagasi. aga kunagi ei ole välja toodud, mida saame meie teha, mida saab teha. mul on lihtsalt jäänud mulje, et teatud liikmesriikides arvatakse, et Euroopa vahendite väljamaksmine jätkub, kuid ma võin ise siis riiklikul tasandil otsustada, et mida ka teiselt poolt tagada seda, et Euroopa vahendeid kasutatakse tõhusalt ja ma arvan, et ma pean ka maksumaksjale, me kasutame tõesti väga palju sõnu, mis kõlavad hästi, aga me peame lõppude lõpuks mõtlema ka selle peale, kas me parandame. me mõtleme selle peale, mida see ettepanek tegelikult sisaldab. komisjoni ettepanek mulle meeldib, kuna see on tulemustele suunatud lähenemine. heit- äh, põllumajandusettevõttes, me peaksime keskenduma rohkem jõupingutustele, investeeringutele ja talunike poolt saavutatud tulemustele ja mitmatiivsetele turgudele, äh, riskipõhisele lähenemisele ja sellele, et me peaksime aitama tablu, äh, talunikel täita kohustust äh, avalike täna kehtiva põllumajanduspoliitika tegemise juures olin nii parlamendisaadikuna kui ministrina, et meil ei tohiks nagu jätta kõrvaga neid kokku lepitud, olgu siis kas või see, et põhimõtteliselt võeti ju suund, et et otsetoetuste tase võrdsustatakse kahe tuhande kahekümne seitsmenda aastani. et me peame ka, peame ka neid asju kogu selles protsessis arvesse võtma, mis olid eelmiste diskussioonide keskel ette lubatud. Oui, merci, euh, president. siis mul tekib selline hirm, et komisjon tahab teha sellise mittereformi, sellepärast et mis puudutavad põllumajandustootjate sissetuleku tagamist, äh, seda äh, ma ei näe ja see tekitab mulle muret. ja mis just valmis sai, peaks puudutama tegelikult ka äh, seda, kuidas on vähenenud põllumeeste arv, kuidas on vähenenud põllumajandusmaa arv, see küsimus, mis mul tekib, on seotud äh, proua McKinnesi varem korduvalt öeldud äh, eesmärgid on poliitilised, on teatud äh, poliitilised protsessid, millega need kehtestatakse ja kuulistest tegevustest ja hindamisest, siis see saab toimida ainult liikmesriigi tasandil, aga kui me seame mitmendit eesmärke, siis tegelikult me lihtsalt, et meil toimuks tegelik reform või ootab meid ees selline mittereform, see on see esimene küsimus, mille me peaksime endale esitama. sellega on kõnelejate nimekiri ammendunud, kõik, kes sõna soovisid, on sõna ka saanud. see reform ja komisjoni ettepanek reformi kohta see on täiesti teistsugune lähenemine, nimelt äh, vastutus pannakse suuremal määral liikmesriikide õlgadele, pannakse eesmärgid äh, paika ja tegemist on nii-öelda nagu eesmärkide registriga, mida meie siis peame hindama ning liikmesriikidele jääb rakendamise osa ning nad peavad ka näitama, et nad on võimelised tulemusi näitama. me peaksime riikidele ja piirkondadele andma ka võimaluse näidata, milleks nad on võimelised ja siis saame meie omad hinnangud läbi viia. seda ja komisjon saab hinnata, mis on saavutatud. on tähtis lõpetada see töö enne Euroopa Parlamendi valimisi, selleks et meil oleks piisavalt teha ka koostööd komisjoni ja liikmesriikidega, sest kui me selle reformiga venitame, siis ei jää meil piisavalt aega strateegiliste kavade väljatöötamiseks ja eesmärkide saavutamiseks. nii et see tõesti kõik on väga suur ülesanne, mis meil ees seisab. minu jaoks on tegemist väga kaasaegse lähenemisega meil on siin põllumajandus äh, ja need kogemused, mis on kõik ühendatud siin meie äh, komisjonis ja me tõesti võiksime nüüd võib-olla katsetada uue lähenemisega. minule on jäänud mulje või vähemalt ma talle kujutan ette, et see võiks olla võimalik ja tuleb olla piisavalt julge, et seda teha. aga peab ka endasse uskuma komisjon ei taha ju meile siin midagi peale suruda, vahel tehakse nägu, nagu komisjon nüüd tõesti sooviks meile midagi peale suruda, meie oleme sellele vastu hakanud ja liikmesriigid peavad seda kõike nüüd rakendama, aga nii see ju ei ole. nüüd on aga sõna teil, härra direktor. Uh, aitäh, uh, härra esimees uh, mm ma ei oleks ise suutnud meie vaimu paremini sõnastada, kui teie seda äh, just tegite, see ongi selle teatise mõte, see on pakkumine nõukogule, parlamendile ja avalikkusele, ees praegu Euroopa põllumajandussektor seisab. ja selle teatise eesmärk ongi siis algatada arutelu ja tuvastada, mida me võiksime lõpuks ära teha, sellepärast et me räägime siin ÜPP B-st, äh, mille pakub küll komisjon välja, aga mida kujundavad ja sõnastavad tegelikult seadusandjad, uus pädevuste ümberjagamine äh, Euroopa liikmesriigi ja võib-olla ka regionaalse tasandi vahel Äh, meie jaoks on eesmärgiks äh, just nimelt astuda võib-olla samm tagasi ja vähendada neid keerulisi reegleid, mida te olete täna ja minevikus kritiseerinud, ja anda võimalus liikmesriikidele leida lahendusi, mis on äh, seotud konkreetsete kohalike probleemidega, paremini kohandatud nende raskustega, liitne plokk vastupidi, nagu keegi mainis, meil on programmeerimisperioodid, aga ähm, kui me oleme äh, vaadanud näiteks esimest sammast, siis äh, meil on kuuskümmend, seitsekümmend erinevat rakendusvõimalust liikmesriikidele ja nad on kõiki neid kasutanud see tähendab seda, et kokku meil võib olla üle kahesaja viiekümne erineva toetusskeemi, see ei ole ei homogeenne ega monoliitne, see on väga heterogeenne poliitika ja meie eesmärgiks on tegelikult see ära raamistada äh, Äh, selle kaudu, et me keskendume poliitika rohkem eesmärkidele ja vähem äh, konkreetsetele tegevustele. ma võib-olla mainiksin paari äh, teemat, bussimäärus tegelikult on selle probleemi juba ära lahendanud ja komisjon loomulikult ka väga tähelepanelikult jälgib näiteks riskide juhtimise korraldust, et see võiks olla karmim kui minevikus. nii et põllumajandustootja roll sellisel viie, viisil, mis aitaks meil saavutada poliitika eesmärgid sidusal, koherentsel viisil, selle asemel, et meil on kaks veel, aga kokkuvõttes ütleksin veel, et loomulikult me pakume täielikku tuge ja äh, kõiki võimalikke selgitusi, äh, mida positiivne ja konstruktiivne. ma võin öelda, et äh, volinik on äärmiselt äh, huvitatud kõigest sellest, äh, mida tegelikult äh, on väga oluline ka hoida silma peal selle reformiprotsessi kontekstil ühelt poolt ja teistel aru-,